Right, ladies and gentlemen, if we can... daamid ja härrad, võtame palun vastu päevakorra. aga päevakorrapunkt number üheksa, see puudutab ühenduse tollikoodeksit <clears throat> ja päevakorrapunkt neid tooteid, mis ajutiselt lahkuvad tolli ter-, Euroopa Liidu tolliterritooriumilt ja tulevad tagasi, on edasi lükatud, nii nagu ka päevakorrapunkt number kuusteist. see puudutab seadusandluste määruse ja ühesõnaga liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamist seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega on samuti edasi lükatud. mõlemad tulevad siis novembrikuus arutelule. nii et äh, need kaks märkust siia päevakorra juurde, kas kõik on nõus? tundub, et äh, täna pärastlõunal on äh, meil natukene vähem tööd, kui ette oli nähtud. ja veel, tuletan teile meelde, et meie kohtumist kantakse üle, dokumendid peaksid teil ka olema kõik saadaval internetis ja meie uudiskiri on samuti online'is. seekord keskendume koostööle kohalike ametitele, kes tegelevad tarbijakaitseõigusega ja tuletame kolleegidele meelde, et väga olulise seadusandlusega, nimelt äh, tarbijaõiguste äh, määrusega me tegeleme praegu. üheksas digitaalse ühisturu töögrupp tuleb kokku homme me keskendume konkreetselt uutele ettepanekutele, mille on teinud komisjon rändluse osas ja telekommunikatsiooni osas ja et mis on siis kogu selle asja mõju tarbijatele ja ühisturule. sellised küsimused äh, nagu tarbijatele tekitavad, äh, tekitatavad hüved ja kahjud võimalikud on arutelul, nii et tulge siis hommikul kohale vabandust, ütleb proua esimees, kolmapäeval on see, kolmapäeva hommikul. ma tahaksin äh, tervitada siin Catherine Dearderit, meie komisjoni uue liikmena. tema vahetab välja Antanas Kuaga äh, Tony G, teda ma tegelikult jään üsna taga igatsema, sest et ta tegi üsna kõvasti tööd, aga tere tulemast meie komisjoni sellegipoolest nüüd siis protokollid veel. ma eeldan, et keegi protokollidele vastu midagi ei ütle, kui see nii ka on, siis selle istungi lõpuks võtame nad vastu. päevakorrapunkt number neli, ülevaade triloogidest ja muudest sündmustest, kolmepoolsetest läbirääkimistest. mulle tundub, et neid ei ole olnud, neid üritusi ja ei ole ka olnud kolmepoolseid läbirääkimisi, nii et ei olegi midagi öelda. see ongi asi lihtne. päevakorrapunkt number kuus. liidu programmi loomine teatavate tegevuste toetamiseks, et suurendada tarbijate ja muude finantsteenuste lõppkasutajate kaasamist liidu poliitika kujundamise finantsteenuste valdkonnas perioodiks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend vastutav komisjon on majanduskomisjon, meie IMCO komisjon on assotsieerunud komisjon vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend neli ja vastutame meie siis ainupädevana eelarve küsimustes ja artiklites üks, kaks ja kolm on meil siis jagatud pädevus asi on selles, et äh, äh, mina ja härra Gualtieri, EKONi esimees, pidasime maha ühe väga pika arutelu jagatud pädevuse kohta selles punktis ja oleme jõudnud kokkuleppele, et äh, lõpphääletus eelarve küsimustes peab peegeldama konsensust kahe komisjoni vahel, nii et läheb põnevaks. keegi ei ole palunud äh, ise seda raportit kirjutada, mis tähendab seda, et mina pidin seda tegema. ma nüüd vabandan seega, et ainult mina siin koosolekul seni olen sõna võtnud. miks ma pean seda asja oluliseks? minu meelest on väga tähtis, et meie komisjon oleks tarbijate hääleks ka tulevikus ühisturul. ja seega, kui on äh, mõni äh, seadusandlik akt, millel on otsene mõju tarbijatele, siis peab meie komisjon ka sõna võtma, sest et mõni, sest et muidu tekib selline moment, et meid enam ei äh, kuulatagi ära ja, ja tarbijad jõuavad järeldusele, et, et nende hääl jääb Euroopas kuulmata. ja sellepärast me peamegi kontrollima seda, et ka selles valdkonnas EKONi komisjon et meid kuulatakse ära. nüüd see konkreetne dokument puudutab seda, et üks osa Euroopa eelarvest pannakse kõrvale selleks, et kahe tarbijaorganisatsiooni tegevust rahastada. parem finantssüsteem ja Finance Watch. nii et meie ettepanekuks on, on teatud osa rahast siis panna kõrvale, et äh, nen-, neid organisatsioone saaks rahastada eh, selleks, et eh, finantsteenuste valdkonnas oleksid nemad siis eh, tarbija hääleks ja seda ongi vaja, see on, see on väga tähtis küsimus. kuid teatud muresid ka on sellega seoses, sest, sest praegusel kujul on öeldud, et ainult need kaks organisatsiooni võivad vahendeid taotleda ja mulle tundub, et äh, tegelikult peaks see olema avatum ja see on minu kavatsus ka siia sisse kirjutada. ja teised organisatsioonid peaksid samuti saama võimalus äh, taotluse esitada. tuleb tagada see, et äh, tarbijad saaksid oma raha eest ka midagi vastu ja see tähendab seda, et ja palun lülitage ühtlasi oma telefonid välja, ütleb proua esimees artikkel kaks, siin on öeldud, et tarbijaorganisatsioonid peavad tarbijaid esindama, kuid sugugi ei ole selge see määruse sõnastuses, et äh, kuidas see peaks välja nägema. nii et näiteks mina teeksin ettepaneku, et nad peaksid olema ühenduses Euroopa tarbijate võrkudega mida Euroopas on palju, et tõesti need tarbijate poolt tõstatatud teemad jõuavad ka meie laudadele. ja teeksin ettepaneku, et tarbijatel on endal õigus konsultatsiooniprotsessides osaleda. ühtlasi ma arvan, et väga oluline on see, et komisjon arvestaks ka kolmandate poolte huvidega ja kaebustega, sest et teatud äh, analüüsides on sellised asjad välja tulnud, ja seega on väga tähtis, et nii kolmandad osapooled kui ka tarbijad ise saaksid siis oma panuse anda. ühtlasi tuleb tagada see, et need kaks organisatsiooni oleksid sõltumatud, nad võtavad küll sõna komisjoni töö osas, aga komisjon paneb iga aasta alguses paika raamistiku, mille kohta neil on võimalus üldse midagi küsida ja mulle tundub see asi natukene kallutatud. me tahaksime seega selle asja rihtida õigemaks ja et oleks ikkagi tagatud sõltumatus selle töö osas, mida me siis nendelt organisatsioonidelt tellime. ja ma tahaksin äh, ka, et äh, ülevaateklausel pandaks sisse artiklis üheksa. ja veel üks punkt mis kerkib äh, mitte ainult nende organisatsioonidega, vaid ka teiste Brüsselis tegutsevate äh, organisatsioonidega, et idee kohaselt äh, peaks nad olema kaasfinantseeritud organisatsioonid, kuuskümmend protsenti tuleb komisjonilt ja vii-, nelikümmend protsenti nad peaksid leidma kusagilt mujalt ja mina arvan, et see nelikümmend protsenti peaks tulema kuskilt mujalt kui Euroopa Liidu eelarve alusest allikast, sest et muidu võime kogu äh, võttes ju öelda, et ähm, tegelikult on see kogu organisatsioon rahastatud Euroopa rahaga, kuigi siis mitte konkreetselt Euroopa Komisjoni eelarvevahenditest. nii et mina teeksin ettepaneku, et äh, kuuskümmend protsenti peaks siis olema Euroopa institutsioonipoolne rahastamise maksimummäär jah, võib-olla võib neid protsendimäärasid siin muuta, see ei olegi nii oluline, aga oluline on see, et kolmas osapool ka rahastaks, mitte et ei oleks lihtsalt komisjoni eelarvest või, või Euroopa Liidu eelarvest tulevad vahendid nende tegevusvahenditeks. Eikoni raportööriga ma loodan ka kokku saada varsti raportööriga, aga Eikonis lähevad arvamused samuti lahku selles küsimuses. rahvapartei Eva Panova, Paunova on raportöör, suurepärane, nii et palun. suur tänu, proua esimees ma asendan tegelikult meie variraportööri, proua Vaidere on meie raportöör. kui ma selle lubaduse andsin, siis oli mul veel ilus hääl, täna on mu hääl külmetunud, inimese hääl. ma vabandan. esimene märkus, Rahvapartei toetab selle ettepaneku eesmärki tõesti on väga oluline tarbijate usaldust Euroopa Liidu finantssüsteemide suunas tõsta. me peame suutma tõestada neile, et me teeme, et me kujundame poliitikat ikkagi nende jaoks ja seda tuleks teha nii läbipaistvalt kui võimalik. proua Vaidere, tahaks teie tähelepanu viidata paarile punktile, kus tema meelest oleks teatavat paranemisruumi kõigepealt äh, pole proua Vaidere veendunud, et ei ole põhjust kahtlustada, et need kaks organisatsiooni, Better Finance ja Finance Watch, äh, teevad head äh, tööd, aga siiski on proua variraportöör arvamusel, et põhimõtteliselt ei peaks äh, Äh, nende organisatsiooni nimesid äh, kandma seadusandluse teksti. ta teeks ettepaneku, et me keskenduksime eesmärkidele ja, ja tingimustele kõikidele äh, siis toetuse saajatele. proua Vaidelel on teatud kõhklusi ka artikkel kolme osas ja kahe kasusaaja kokku sulatamisest mis, mida see võiks kaasa tuua nii ähm, äh, rahaliste vahendite mõttes kui ka operatiivmõttes. võib-olla paljud on nõus sellega, et äh, finantsteenuste kvaliteedi tõstmiseks äh, üle terve Euroopa Liidu peaksime me tähelepanelikult kuulama seda, mida tarbijad ja teised lõppkasutajad üle terve Euroopa Liidu arvavad. ja sellepärast on meie variraportöör seisukohal äh, et mis puudutab äh, kasusaajate tegevust, siis äh, selles osas võiks äh, tagada suurema geograafilise kaetavuse. niimoodi oleks võimalik võib-olla tähe, lähedam koostöö Kesk-Ida, Põhjala, Kesk-Ida-Euroopa, Põhjala, Balti riikide organisatsioonide vahel ja et oleks võimalik ka rohkem tegevusi läbi viia väljaspool Brüsselit see oleks äh, tähtis selleks, et lõppkasutajate positsioone parandada, nii nagu ka tarbijate positsioone. ja proua Vaidele lõpetuseks äh, on samuti natukene kõhklev kaasfinantseerimissüsteemi osas. mõned organisatsioonid, nagu öeldud, on äh, konkreetselt sõltuvad ühenduse eelarvest ja ta tahaks, et komisjon selgitaks seda asja natukene. ja, ja veel päris lõpetuseks siis äh, meie variraportöör tahab kindlasti koostööd teha nii raportööri kui ka teiste variraportööridega, et tulevikus siis rääkida juba konkreetsetest muudatusettepanekutest, suur tänu! Catherine, nagu ma aru saan äh,, et proua Bursani esindaja, jah, ta ei jõudnud äh, kohale, sellepärast et lennud on jäänud hiljaks, tal on ka mõned märkused, mida ta tahaks jagada kolleegidega. kaks organisatsiooni, kellest me räägime, Finance Watch ja Better Finance, loovad äh, lisandväärtust Euroopa poliitika langetusprotsessis, nad aitavad tarbijaid, äh, hoiustajaid, kindlustuskliente, jaemüügiettevõtteid ja nii edasi aitavad neil Euroopa Liidu seadusandlusest paremini aru saada ja võimaldavad nende osalemise poliitika kujundamises Euroopas. finantskriisi kontekstis äh, näeme me seda, et äh, need organisatsioonid on suureks ja tugevaks vastukaaluks äh, suurtele finantsettevõtetele, kes on väga hästi rahastatud ja on oluline, et meie tunnustaksime seda tööd. mõlemad organisatsioonid, nendel on väga palju osalejaid ja mõlemad on väga tähtsad tarbijate ja, ja teiste finantsteenuste lõpptarbijate jaoks. mõlemad organisatsioonid on kasutanud korralikult neid vahendeid, mis on neile antud ja nende aastaaruanded on, heidavad väga positiivse valguse komisjoni poolt pakutav tekst on vastuvõetav sotsiaaldemokraatide fraktsioonile vastutustundlikkuse ja vahendite osas ja me toetame seda Äh, eelarvevahendi sellist kasutamist. suur tänu, Catherine Piedel! suur aitäh, ma lõpuks jõudsin siia ikkagi kohale. aga siia ei ole kohale jõudnud kolleeg ähm, proua Tšarantsova, nii et räägin siis tema nimel. ja tema tahab öelda järgmist, nimelt, et on täielikult nõus sellega, mida teie ütlesite, proua esimees, nimelt rahastamise piiramine ja nii edasi, aga enne kui saab ta anda sellesse, sellele oma nõusoleku, on meil vaja siin selgelt mõned asjad ära määrata. esiteks, me ei räägi siin kaubandus vastasust ega globaliseerumisvastasust, sealhulgas ka ei tohiks sealt rahastada meeleavaldusi. Financial Watchis on väga palju äärmusvasakpoolseid ametiühinguid ning nii palju, kui me teame, on nad otseselt seotud TTIP vastaste meeleavaldustega nii et eesmärk ei ole loomulikult mitte piirata väljendusvabadust, aga ei tohiks rahastada ka midagi sellist, mis sekkub laiemalt poliitilistesse aruteludesse, nii et see peab olema selge ka määrustes ning komisjon peab tagama, et sellest põhimõttest peetakse kinni siis, kui kiidetakse heaks iga-aastased tööprogrammid mõlema institutsiooni jaoks nüüd siin me räägime miljonist eurost aastas ning see ei ole mingi selline rahasumma, millega saab teha mida iganes. suur tänu. kas keegi sooviks selles küsimuses veel sõna? kas komisjon sooviks sõna või mõni teine teenistus? suur tänu, proua esimees mina olen äh, FISMA peadirektoraadist ja meie vastutame selle õigusakti eest. väga hea, et äh, seda on võimalik siin komisjonis täna ka arutada. meie arvates on see lihtne ja selgesti mõistetav ettepanek, sest et see lähtub äh, otseselt eelmistest ettepanekutest, katseprojektidest, mis on käimas olnud juba viimased viis aastat. nii et alles selle perioodi lõpus tulime välja uue ettepanekuga selleks, et kahte organisatsiooni paremini rahastada. tahaksin lühidalt mainida seda, et organisatsioonid peaksid saama Euroopa Liidu vahendid juba järgmise aasta alguses, nii et siin on meil natukene kiire, see tähendab, et komisjon, komisjonid, kaks komisjoni peavad siis oma arvamust selle kohta väljendama üsna kiiresti, nii et kui seda tööd oleks võimalik, võimalik natukene kiirendada, siis oleksime selle eest tänulikud, nii et parlament saaks siis võib-olla oma lõpliku seisukoha kujundada selleks ajaks, kui me kiidame heaks ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve, sest et äh, käesolev ettepanek on ju eelarve projektiga otseselt seotud. tänan. Um, could you possibly kas te võiksite vastata ka küsimustele, mille tõstatasid liikmed ja proua Šarantsova küsimus selle kohta, et kuidas pakkuda garantiid selle kohta, et tõesti see raha läheb ikkagi tarbija küsimuste lahendamiseks ja nende küsimustele vastamiseks. kui ma vaatan prospektusdirektiivi, siis me saime tegelikult äh, ju ka väga palju kasulikku informatsiooni mõnedest organisatsioonidest, aga mitte nendest kahest. nii et äh, kuna see tundub muletavaldavat äh, liikmetele, siis äkki saate vastata. komisjon, sealt oli küsimus selle kohta I had a very opposite experience because I got very nüüd äh, minu kogemus on risti vastupidised, mina sain nendelt organisatsioonidelt väga head informatsiooni siis, kui äh, töötasin majanduskomisjonis, nii et äh, minu kogemused on täiesti teistsugused, väga kasulikku informatsiooni sain. nüüd küsimus seisneb jah selles, kuidas me selle informatsiooni saame, eriti tarbija küsimustest. nii et kuidas seda siis nüüd paremini korraldada, tundub, et teinekord on see info päris korralik ja muudel hetkedel jällegi mitte. nüüd proua Šarantsova küsimus, nimelt kuidas tagada vahendite kasutamine teatud moel? jah, suur aitäh, proua esimees, rõõmuga vastan ka küsimusele, kuigi ma esimest ei kuulnud, sest et ma hilinesin siia veidi ja vabandan selle pärast kui me vaatame üldiseid poliitilisi eesmärke, siis põhimõtteliselt on tegemist organisatsioonidega, mis tagavad selle, et Euroopa Liidu otsuseprotsessid oleksid paremini tasakaalus. tõepoolest on tõsi, et minevikus on nad avaldanud väga palju raporteid ja arvamusi erinevate ähm, õigusaktide kohta, eriti finantskriisi valguses ja tõesti, neil on äh, piiratud ressursid ning neil ei ole võimalik äh, iga eelnõu kohta oma ettepanekut, äh, oma arvamust väljendada. ja põhimõtteliselt on nad nõustunud sellega, et nad jagavad siin seda koormust veidi et Poig äh, oli see, kes tegelikult äh, tegeles pigemini selle prospektuse ettepanekuga. nüüd, äh, kuidas raha kulutatakse? komisjon on loonud klassikalise Euroopa Liidu programmi ehk siis see ettepanek, mis teie ees laual on, loob üldisema raamistiku, seab paika eesmärgid mis organisatsioonidel on ja nii edasi ja siis edasi komisjon on see, kes ähm, eelarve peamise täitjana juhib ka seda programmi. see on tegelikult, äh, toimub siis vastavalt äh, iga-aastasele tööprogrammile, mille peavad esitama mõlemad organisatsioonid ning komisjon jälgib seda, kas need tööprogrammid peavad kinni organisatsioonide äh, üldisematest eesmärkidest. me oleme seega täiesti teadlikud sellest, et et meie ülesandeks on tagada, et nad täidavad meil ülesandeid vastavalt artiklitele üks ja kaks. me oleme oma hindamisel samuti väga ranged ja sellest lõpphindamisest sõltub ka viimane väljamakse eelmisel aastal olid hindamistulemused üsnagi positiivsed nende kahe organisatsiooni puhul. me räägime siin rahastamisest kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ehk siis kokku umbes kuus miljonit eurot. tegelikult vaid üks koma viis miljonit kulutatakse iga aasta ja see siis omakorda veel jagatakse kahe organisatsiooni vahel ära ja vaid kuuskümmend protsenti rahalisest vahenditest tuleb Euroopa Liidust, nii et nemad ise peavad leidma need ülejäänud nelikümmend protsenti. kuid organisatsioonidel on hetkel oluline, et neil oleks veidi selgust ähm, selle kohta, mis saab järgmise nelja aasta jooksul. nii et siis on võimalik kaasata lihtsamini ka teisi investoreid. tahaksin esitada teile veel küsimuse nii, et minu kogemused näitavad, et üks organisatsioon töötas selle teemaga ja teine mitte, nii et siis kas selline süsteem toimikski, et kord üks, kord teine. ja nüüd, kas need organisatsioonid peaksid olema siin nimetatud või kas me võiksime jätta selle lahtiseks ja siis võimaldama siin näiteks hiljem liituda ka mõnel muul organisatsioonil selle programmiga kas me peaksime lubama ka teatud paindlikkust äh, rahastamise osas? kas teil on selle kohta midagi lisada, kõigepealt, kas organisatsioonid peavad olema nimeliselt õigusaktis sees? suur tänu, proua esimees, tegemist on tõesti väga hea küsimusega, me arutasime seda pikalt oma eelarve ning äh, juriidiliste ekspertidega, nad jõudsid äh, järeldusel, et meil ei ole vaja neid ilmtingimata siin nimetada. enamasti see tuleneb sellest, mis on viimasel viis, viimased viis aastat tehtud, kui me oleme palunud nõusolekut nõukogult ja parlamendilt äh, neile see raha äh, suunata, nüüd me oleme iga kord korraldanud äh, ka hanke, kuid keegi teine ei ole selles hankes üleüldsegi osalenud, nii et sellest võib siis järeldada, et rohkem selliseid organisatsioone ei olegi, millel oleks nii suured teadmised, nii et nüüd viis aastat on see süsteem nii käinud ja nüüd oleme teinud ettepaneku otse rahastada kahte organisatsiooni. pean küll veel rääkima juristidega, aga nii palju, kui mina asjast aru saan, siis ei oleks ka problemaatiline see, kui neid siin mainida. nüüd iga-aastased kulutused, need summad, mis siin sees on, on maksimaalsed summad, ehk siis see ei tähenda, et ilmtingimata peab iga aasta lõpuks nüüd selle konkreetse summa ära kulutama. aasta alguses äh, saame me hindamise ning aasta lõpus äh, tegevusaruande ja kui nad ei ole suutnud siis äh, täita oma kohustusi, mis nad endale võtsid aasta ees, aasta alguses, siis võib lihtsalt juhtuda, et Euroopa Liidu rahastamise protsent veidi väheneb. see jälgib täiesti tavalisi Euroopa Liidu rahastamisreegleid, loodetavasti olen suutnud vastata kahele küsimusele nüüd, nagu ma aru saan, on meil graafik väga tihe selle teema osas. hääletus peab toimuma ka majanduskomisjonis, aga see kõik peab mahtuma ka meie eelarvetsüklisse. minu oma raportis on siin üks tähtaeg kahekümnes oktoober ning kümnendaks novembriks tuleb esitada muudatusettepanekud, aga seda vaid inglise keeles. nii et kuna aega on nii vähe kui te soovite, et ma midagi muudaks oma raporti esialgses versioonis, siis ähm, palun saatke mulle need ettepanekud e-kirja teel. ilmselt äh, on eriarvamusi selles osas, kuidas siin käsitleda mõningaid neid teemasid, mis täna tõstatati, aga üritan vähemasti esimeses voorus siis äh, kõiki kindlasti kaasata. tänan. Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde me jõuame nüüd äh, Eva Paunova raporti juurde, Euroopa pilveandmetöötluse algatus. härra Schaffhäuser on vastutav raportöör, nad on hääletuse edasi lükanud, nii et IMCO-l on nüüd aega samuti sellesse raportisse oma panus panna. see ettepanek puudutab laiemalt kindlasti ka andmete vaba liikumise õigusakte, millega on plaanis komisjonil välja tulla. härra Oettinger, kui me, kui meil toimus parlamendi ja komisjoni vaheline iga-aastane dialoog, ütles, et tegemist on temale prioriteetse teemaga järgmiseks aastaks. ja annangi kohe sõna Eva Paunovale, palun Thank you, chair uh,. I am glad I. suur tänu, proua esimees, mul on suur rõõm tutvustada teile seda arvamuse projekti ja rääkida täpsemalt sellest, kuidas see on kasulik nii asutustele, kodanikele, ärikeskkonnale kui ka meie Euroopa Liidule tervikuna. enamik teist on sellega kindlasti kursis, aga tuletan meelde, aprillikuus tuli komisjon välja oma esialgse ettepanekuga pilveandmetöötluse osas, tagamaks, et teadusasutused ja avalikud teenused saaksid suurandmete revolutsioonist täielikult kasu oli mõningaid takistusi, mis ei võimaldanud äh, andmete pakutavaid võimalusi täies osas ära kasutada, võrreldavusega oli probleemi, samuti killustatus ning see, et andmed, mis äh, on pärit teadusuuringutest, mis on tehtud ähm, riigi rahaga, ei ole alati ligipääsetavad samuti andmete taaskasutus ning jagamine liikmesriikide vahel on olnud keeruline, kuigi see tegelikult suurendab liikmesriikide konkurentsivõimet ja soodustab andmetest lähtuvat majandust nüüd siin me räägime seitsmest miljonist inimesest, teadlasest ja teistest, kes saavad neid andmeid talletada, taaskasutada ja jagada piga piiriüleselt. nüüd lähen konkreetsemalt juba arvamuse juurde. olen keskendunud siin peamistele punktidele, mis puudutavad otseselt meie komisjoni pädevust pilveandmetöötlus peab tooma kasu mitte ainult teadus- ja arendustegevusele, vaid kindlasti ka ettevõtetele ja tarbijatele, samal ajal aga ei tohiks see kõrvale jätta mitte ühtegi liikmesriiki. sidusrühmad, eriti VKE-d üle terve Liidu peaksid kindlasti olema kaasatud tihedamini sellesse algatusse. lisaks usun, et algatusel on suur potentsiaal, see võib stimuleerida majandust digitaalsektoris ning võimaldada meil ka paremat integratsiooni maailma turuga. nii et meie ühisturu ning vaba liikumise inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumise kontekstis peaks olema siis see viies vabadus just nimelt andmete vaba liikumine. seda selleks, et meie digitaalne ühisturg saaks teoks kiiremini ning oleks ka võimalikult lihtsasti mõistetav nii et teen ettepaneku volinikule kindlasti lähemalt uurida seda, milliseid võimalusi andmed pakuvad ähm, ning samuti piiriülene andmete liikumine, kui me tahame olla tõhusad, siis peame kõigepealt ära kasutama juba olemasolevad võimalused, ilma, enne kui me hakkame siin ähm, ellu rakendama neid äh, üsnagi suure eelarvega projekte. homme hääletatakse arvamuse üle ja nii palju, kui mina tean, siis on tegelikult digitaalsetesse projektidesse investeeritud liiga vähe, nii et teeksin seega ettepaneku komisjonile kindlustab ilmeandmetoetluse ettepanekut laiemalt toetada andmete jagamine on siin samuti oluline aspekt. kuna arvamus on piiratud sõnade arvuga, siis paar punkti jäid siit välja. tahaksin esitada paar muudatusettepanekut, rõhutades koolituse aspekti ja paluda komisjonil suuremat selgust mõningates mõistetes mis puudutab intellektuaalomandi kaitset. et sellega piirduksingi ja suure huviga ootan ka kolleegide kommentaare. jah, meie ei ole siin küll peamine komisjon, selleks on ikkagi ITRE, nii et me oleme siin lihtsalt teeme sellist taustatööd nüüd. kes räägib sotsiaaldemokraatide nimel? Catherine, palun. Sorry that our rapporteur cannot be vabandan, et meie raportöör ei saa kohal olla, proua esimees, mul on mõned äh, kõnepunktid tema poolt Ehm, meil on tegemist tõelise revolutsiooniga, mis puudutab andmete hulka, mida toodetakse, jagatakse. raportöör on selles osas täiesti nõus raportööriga, et on väga oluline mõelda ka andmete vaba liikumisele ja selleks, et sellega tegeleda, ongi siis komisjon loonud äh, Euroopa äh, pilvandmetöötluse algatuse, et äh, aidata tead-, teadlastele ka jagada neid andmeid ja hõlbustada digitaalmajanduse teket. seal on kolm põhisammad, infrastruktuur, kus andmeid säilitatakse eh, siis eh, infrastruktuur selle, eh, nende andmete vahetamiseks ja siis ka kõrgjõudlusega arvutid, millega saab töödelda neid andmeid. väga oluline on kaasata nii kodanikke ja teadlasi kui ka ettevõtteid. meie reporter arvab, et see aitab teadlastel kasutada neid võimalusi, mida suuremad pakuvad, samuti ähm, annab see uue tunnuse tarbijatele, võimaldab vähendada kulusid ja oluline ka kui rääkida neist põhjustest, miks, miks Euroopa siis praegu ei kasuta kõiki võimalusi, tuleb ähm, eemaldada barjäärid, mis andmete liikumist praegu äh, takistavad, tuleb tunnustada edusamme, mis on tehtud äh, piiriüles, andmete piiriülese liikumise vallas. Äh, oluline on ka serdi-, olulised on ka sertifitseerimisskeemid, andmete kasutamine teaduses, digitaalse ühtse turu projektid. juurdepääsetavust tuleb parandada ja oluline probleem on ka oluliste sidusrühmade kaasamise vähesus see mõjutab ka VKE-sid, tarbijaid, ka piirkondlikul tasandil on oluline siin mõelda poliitiliste otsuste langetamisel erinevatel tasanditel. ja siis on mõned konkreetsed punktid, mis puudutavad pigem investeeringuid infrastruktuuridesse ehm, ja samuti usaldusväärse kindlustunde loomine, mis puudutab pilveandmetöötlust, standardite loomine andmetöötluse jaoks ja samuti on oluline, et just tarbijatele ja kodanikele äh, oleksid juurdepääsetavamad äh, need eelised, mis, mis tulenevad pilveandmetöötlusest, samuti ka teadlastele ja ja ettevõtetele ja lõpetuseks on oluline vähendada killustumist et pilveandmetöötlust oleks äh, võimalik läbi viia Euroopa tasandil. nii et need on olulised, äh, olulisemad punktid meie variraportöörilt, väga sarnased sellele, mida ütles raportöör. ootame jätkuvat koostööd, suur tänu tehtud töö eest. I m the ECR shadow. palun, ECR-i variraport eh,, mina olen ECR-i variraportöör. suur tänu sulle, Eva, väga hea töö eest, mis oled ära teinud selle arvamusega et digitaalne majandus saaks kasvada, on meil vaja investeerida infrastruktuuri, meil on vaja tagada ka pilveandmetöötluse toetamine. jah, on oluline panna paika Euroopa pilveandmetöötluse põhimõtted, olen täiesti nõus, et me peame toetama innovatsiooni, see peab olema tulevikukindel, vaatama tulevikku, tehnoloogia neutraalne, me peame edendama sellist keskkonda, mis julgustaks invest-, investeeringuid äh, infrastruktuuri ja mulle ma pean väga oluliseks, et me väliksime tõkkeid, mis looksid äh, sellise digitaalse kindluse Euroopa ümber me teame, et digitaalne maailm on piirideta maailm, me peame tegema koostööd globaalsete partneritega. ja me ei tohi Euroopat nii-öelda tükkideks lõigata, mis puudutab pilveandmetöötlust. algatus püüab tagada seda kõik, et kõik äh, teadusandmed, mis toetaks Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, raames, äh, oleksid ka vabalt kättesaadavad. raskus on, seisneb siin alati selles, et leida õige tasakaal andmete jagamise ja andmekaitse vahel, võtta arvesse kõiki õigustatud muresid andmekaitse reeglitest peab loomulikult kinni pidama, kuid samas on vaja teha väga palju tööd, et mõelda selle üle, kuidas neid konkreetselt rakendada, neid andmekaitse eeskirju. nii et ma tahan veel kord rõhutada, et on oluline, et just rakendamisel leitakse õige tasakaal, mis võimaldaks nii andmete jagamist kui ka nende täiesti õigustatud äh, murede tõsiseltvõtmist, mis puudutab andmekaitset. mis puudutab küberkaitset, siis üle kuuekümne protsendi VKE-dest äh, ütlesid hiljutises uuringus, et nad on mures, et äh, and-, andmed võivad kaduma minna või kahjustada saada pil-, andmepilves. ma arvan, et mõnel pool on see protsendiarv veelgi suurem. kaks kolmandikku VKE-dest on mures niisiis äh, ja on oluline suurendada tarbijate ta usku ja äh, mis puudutab ähm, siis äh, küberturvalisust, siis oluline on sellega tegeleda vastava direktiiviga seoses. suur tänu ka sellest, mis siin on öeldud standardide loomise kohta, see on ka minu jaoks olnud väga oluline küsimus. me peame tõesti tagama, et standardid loodaks alt üles töös Te. peame tegema koostööd ettevõtetega ja ka globaalsete partneritega. mul on mõned väikesed muudatusettepanekud sellele raportile, mis on väga hea raport. ja nüüd ALDE fraktsiooni poolt Kaja Kallas, palun. aitäh. meie varjapartöör Marta Lokar. teda täna siin ei ole. ta sooviks tänada raportööri väga põhjaliku raporti eest. komisjoni raport on üldiselt hea ja võib aidata digitaalset ühtset turgu edasi arendada. kuid Martinil on ka mõned märkused, mis ka tema muudatusettepanekutest kajastuvad. mis puudutavad rahastamist, siis on jätkuvalt veidi ebaselge, kuidas toimub rahastus pikemas perspektiivis ja selles tuleb selgust luua. see algatus äh, on ära teeninud parema rahalise toetuse nii mitmeaastases finantsraamistikus äh, kui ka teadusuuringute rahastamisest. vastasel juhul on seda raske ellu viia ja siit on puudu ka avatud teaduse mainimine, mis on väga oluline et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend teadusuuringutele oleks tagatud vaba juurdepääs on selge, et teadusuuringute andmete avalikustamine tuleb ainult kasuks nii avalikus kui erasektoris ning äh, fraktsioonid on kõik ühel nõul selles äh, aspektis, mis toob suurt kasu nii laiemale üldsusele ka väljaspool teadusuuringuid. väga oluline on investeerida ka infrastruktuuridesse Euroopas Äh, samuti kõrgjõudlusega andmetöötlusesse ja äh, kiiretesse ühendustesse. me peame julgustama teadlasi kasutama neid võimalusi, ilma et see looks neile lisahalduskoormuse. ja äh, kindlasti komisjoni ettepanek ei ole olnud kuidagi üdini halb. kes järgmisena, palun, Vilja Reede? väga lühidalt Ehm, Kaja Kallas ütles juba nii mõnedki olulised märkused, ma arvan, komisjon on siin võtnud õige suuna, eriti mis puudutab avatud teaduspilve, aga on väga oluline, et see poliitika oleks järjepidev teiste algatusega, mille komisjon on välja pakkunud. meie eesmärgiks peaks olema, et meil oleks teadusuuringute taristu, mis võimaldaks kõigil, kes osalevad teadusuuringute protsessis, sealhulgas ka näiteks kodanikteadlased, et neil oleks võimalik andmeid omavahel vahetada, et oleks tagatud vajalik ähm, äh, vajalik äh, äh, siis koostalitlus ja et oleks võimalik neid andmeid tõepoolest kasutada ja samuti, et ka kõigi teiste poliitikaettepanekute puhul võetakse arvesse avatud teadusuuringute põhimõtteid me ei tohiks sattuda sellisesse olukorda, kus ähm, teadusuuringuid takistavad poliitikad, mis äh, takistavad kas äh, vaba juurdepääsu või tekitavad tõke, mis ähm, puudutab äh, infrastruktuuri. Evelyn Kevhar, palun. aitäh, suur tänu ka selle väga huvitava teksti ettepaneku eest, mis olete koostanud. siin on mõned väga olulised punktid minu jaoks näiteks kaheteistkümnendas punktis, kus on viidatud kodanik, ohtu kodanikuõigustele, mis puudutab eralpuutumatust ja nii edasi, eriti kui me räägime isikuandmetest, siis on see äärmiselt oluline punkt. no mul on küsimus viienda punkti kohta. äkki saate seda natuke täpsemalt selgitada? me räägime praegu Paunova raportist, eks ole sest keegi vaatas mulle praegu väga küsivalt otsa. vabandan, ma jäin natuke hiljaks, sest mu lend hilines. aga mis puudutab äh, siin punkti viis, siis te räägite väga olulisest rollist äh, väärtusahelas, mida andmed äh, mängivad ja räägite ka andmete väärtustamisest, vääristamisest Euroopa ettevõtete poolt. kas te saaksite selgitada, mida te sellega mõtlete? ma ei saa päris hästi sellest viiendast punktist aru, nii et võib-olla saate natuke selgitada, aitäh. I am only looking a bit strange because in my ma tegin natuke üllatunud nägu ainult sellepärast, et minu dokumendis viies punkt käsitleb Euroopa strateegiliste investeeringute fondi. Unless you are talking about the point five on the ITRE report. kui te räägi just ITRE raporti viiendast punktist. On the ITRE report, the point five. ITRE raportis viies punkt räägib ja vabandust, ütleb proua Gebhard, ma tõesti vaatasin vale teksti arvutis, vabandust. aga kui rääkida punktist viis IT-tekstis, kus siis kutsutakse üles selleks, et andmete hoiustamine no,, töötlemine Euroopa äh, ettevõtete poolt toimuks äh, liidu territooriumil, siis see on jah, ka üks oluline punkt. ja ähm, ma natuke, ma, ma nüüd saan aru, ähm, milles asi oli. ma lihtsalt vaatasin vale teksti. aitäh. kui keegi rohkem sõna ei soovi, komisjon võib-olla? komisjon? Thank you. So, um, so thanks to, for your, for your draft opinion. aitäh teie arvamuse projekti eest, suur tänu väga väärtuslike kommentaaride eest, mida täna kuulsin. paljugi sellest, mida rääkisite, puudutab teemasid, mis on meilegi väga oluline, mida arutame kolleegiga, mis puudutab teadusuuringu ja arendustegevust ja väga oluline on teaduse andmete pilv ja üleüldiselt pilveandmetöötluse algatus. mõtleks sellele, et me ei dubleeriks midagi, vaid kasutaks juba olemasolevaid andmeid ja vahendeid. föderatiivne lähenemine on selles mõttes väga oluline. et oluline on siis tõsta uuele tasandile see, mis juba olemas on, selle asemel, et luua uus struktuur andmekaeveks mis puudutab sidusrühmade kaasamist, siis ma arvan, et on oluline, et komisjon teaks, et algusest peale on selle raportiga tehtav, tehtava töö mootoriks olnud sidusrühmad, meil on toimunud väga laiaulatuslikud konsultatsioonid, seminarid, oluliste sidusrühmadega, kõik olulised osapooled, VKE-d, ettevõtted, kõik olid kohal, me võtsime maksimaalselt nende kommentaare arvesse ja kavatseme seda ka edaspidi teha arvutuse kasutusele võtmisel või elluviimisel. mis puudutab usaldust ja eraelu puutumatust, siis need on samuti väga olulised teemad ja sellepärast olemegi kasutanud loosungit, et äh, igasugused avaandmed peaksid olema nii avatud kui võimalik ja nii suletud kui vajalik. proua esimees teab ka oma kogemusest, et see tähendab, et Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, puhul on siis teatavad äh, sätted selle kohta, et kui ei soovita teadusuuringu, teadusuuringu andmed oleksid avalikud, Mm, siis eraelu puutumatuse tagamiseks, siis on see, selline võimalus olemas. see ei ole niisiis vaikimisi nii, et kõik andmed on avalikud alati. nii et äh, seda kõike on arvesse võetud, ma loodan, et see aitab teil ka oma lõppraportit koostada. suur tänu teie, teie toetuse ja kommentaaride eest. aitäh, palun Eva Paunova. aitäh, proua esimees, suur tänu kõigile, kes osalesid tänases arutelus. mul on hea meel, et meil on sarnane lähenemine. rõhutaksin veel kord, et me oleme püüdnud äh, raportis äh, jääda võimalikult palju IMCO pädevuste juurde äh, Mm, keskenduda neile. ootan kõiki teie muudatusettepanekuid. aga mis puudutab mõningaid teemasid, ähm, avatud teaduspilv näiteks, siis äh, neid ma ei ole veel siia kaasanud, aga tegelen siis nende kohta arvamusi ja kommentaare meenutan, et juba kolmeteistkümnendal oktoobril on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et ärge unustage äh, ja muidugi ootan ma juba väga. loodan, et ITRE võtab meie kommentaare võimalikult palju arvesse, sest et mind üllatas äh, ITRE raportööri negatiivne suhtumine sellesse teemasse aitäh! ühendatult protektsionismi vastu niisiis. aga lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. McLageni raport, kas ta tuleb kohale või ta ongi juba kohal? suurepärane, väga hea meel, et et ka mõni härrasmees on täna meie komisjonis kohas, mõtlesin, et meil on siin ainult naised niisiis äh, punkt seitse, audiovisuaalme-, vabandust äh, ähm,, audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevad liikmesriikide teatud õigus- ja haldusnormide koordineerimine eesmärgiga võtta arvesse turuolukorra muutumist ja nüüd ema McLaughlin on siis vastavalt reeglile viisteist äh, äh, siis ähm, äh, andnud see üle äh, ka äh, kultuurikomisjonile, kus on siis vastutavad Sabine Frein ja Petra Kammerevert, aga nüüd härra Rolton, palun. aitäh, jah, tema ei saa täna siin olla, nii et äh, esitlen tema seisukohti tema eest. audiovisuaalmeediateenuste äh, asutamise äh, direktiiv äh, pakub äh, tugevat regulatiivraamistikku, mis puudutab audiovisuaalmeedia teenuseid, võttes arvesse liikmesriikide kultuurilisi eripärasid ja, ja samas siis tagades äh, selle valdkonna majandusliku kasvu. nihkumine video jagamise platvormidele on muutnud selle direktiivi vajalikuks selle reguleerimisala laiendamise vajalikuks. Äh, nende platvormide kaasamine peaks äh, aga olema vajalik ainult nii palju, kui, niivõrd, kui see on vajalik vihakõne äh, piiramiseks ja alaealiste kaitseks. ja oluline on ka, et võetakse arvesse nii lineaarseid kui mittelineaarseid teenuseid mis puudutab internetti, siis äh, eks andekontrolle äh, ei ole mitte ainult võimatu ähm, rakendada, vaid see oleks ka ebasoovitav minu meelest. olulisem on äh, siin äh, tarbijate teadlikkuse tõstmine ja vanem, vanemlike kontrolli võimaluse suurendamine. liigne vastutus ettevõtetele ei tuleks kasuks äh, digitaalse siseturule, äh, sest et võib juhtuda, et ettevõtted peavad vastutama videote äh, eest, mille üle neil ei ole kontrolli. niisiis, mis puudutab videoplatvormide reguleerimist selle direktiivi raames, peaks, peaks siis olema võimalik täielikult harmoneeritud kui jätta liikmesriikidele võimalus rangemaks reguleerimiseks, siis see tähendab, et reeglid oleksid erinevates liikmesriikides erinevad, see muudab olukorra raskemaks uutele turule sisenejatele ja ka VKE-dele. päritoluriigi põhimõte on äärmiselt oluline selles direktiivis ja kuigi me pooldame erandite tegemist näiteks julgeoleku huvides, siis igasugune äh, liikumine sihtriigi põhimõttele, äh, siis äh, kujutaks endast libedat äh, teed. niisiis kuna tasud, tasud tõenäoliselt ei, ei too mingit kasu Euroopa majandusele, siis on mm, IMCO nemad välja, need välja jätnud raportist ja me peame väga oluliseks päritoluriigi ähm, põhimõtte säilitamist. samuti tuleb edendada Euroopa teoste äh, näitamist ja väga oluline, et äh, selline sisu oleks äh, lihtsalt juurdepääsetav pää kvoodid aga ei tohiks olla liigselt kõrged, ei tohiks ületada kahtekümmet protsenti, mis on komisjoni ettepanekus ette nähtud. me peaksime Euroopas olema väga uhked selle sisu üle, mida me toodame ja see peaks siis ka turumajanduse tingimustes suutma üle elada niisiis, kuigi üldiselt me pooldame vabaturumajandusel põhinevat lähenemist, äh, raportöör äh, siiski pooldab piirangu, mis puudutab kommertsteateid ähm,. paljud reklaamijad on öelnud, et kui siis liikuda kahekümne nelja tunnise piirangu äh, juurde, siis see ei suurendaks äh, ähm, reklaamitulusid. niisiis, siin on, äh, selles ettepanekus on mitme positiivse aspekte, aga me arvame, et videoplatvormide puhul ei tohiks reguleerimisele liialt laiendada, samuti ei ole mõistlik tasude sisseviimine, aitäh. Um, Julia Reeda needs to leave quite soon. Has... Julia Reeda peab kohe lahkuma ja palus, äh, et äkki saab sõna enne teisi kõnelejaid, olete nõus? kui jah, siis Julia Reeda, palun. suur tänu, suur tänu, proua esimees, suur tänu, kolleegid, et äh, lasite järjekorras ette. raportööri ähm, arvamuseelnõus on palju meile sobivat, me oleme nõus, et kohaldamise ala äh, e-kaubanduse direktiivi kohaldamisala ei tohiks piirata rohkem, kui on praegu staatus quo'ga paika pandud ja et päritoluriigi põhimõte tuleb selles audiovisuaalteenuste direktiivis kaasajastada. me oleme nõus ka ettevaatliku lähenemisega selles osas, mis puudutab videote jagamise platvorme, see peab vastama e-kaubandusdirektiivile ja ühelt poolt me oleme seisukohal, et äh, tarbijatele tuleb anda võimalus äh, ise otsustada, aga ei ole praegu selge, kuidas meetmed platvormide osas näiteks vanuse äh, kindlaks tegemise puhul toimiksid jah, väga tähtis on eh, erinevuste tunnistamine, aga oluline on ka lineaarse ja mittelineaarse teenuse e-, erinevust tunnustada. meil on Saksamaal näiteks olnud eh, seda, et interneti puhul surutakse peale teatud ajaperioodid, ehm, aga sellel ei ole erilist eh, mõtet, sellepärast et kellaaeg ju maailmas ei ole ühtne ja kusagil on ikka kell kümme õhtul juhuslikult ja probleeme on meil äh, ka lineaarringhäälingu äh, puhul äh, reklaamimäärus, seadusandluse nõrgestamine ja videote jagamise platvormide puhul on meie jaoks tähtis definitsioonide osas selgus, et on äh, erinevus audiovisuaalmeedia teenuse puhul, kus on toimetuse vastutus, kus rakendatakse kvoote ja teisalt on videote jagamise platvorm, kus ei ole toimetuse vastutust ja seega siin ei äh, kehti ka kvoot. ja seega ma arvan, et äh, äh, kultuurikomisjoni arvamust võib tõlgendada ka niimoodi, aga igal juhul tuleb seda selgitada, sest et kvootide pealepanemine video jagamisplatvormidel ei ole eriti mõtestatud. üks punkt, millega me ei ole nõus, on äh, pädevate asutuste roll. jah, tuleb kindlasti suurendada ringhäälingu teenuse pakkujate puhul järelevalvet ka Euroopa tasandil, see on väga oluline meedia mitmekesisuse ja demokraatia kaitse eesmärkidel. nii et äh, see on valdkond, kus me kavatseme esitada muudatusettepanekuid. kuid üldiselt me arvame siiski, et on väga oluline, et IMCO komisjon kiiresti selle arvamuse vastu võtaks, see peaks olema ka võimalik. miks? sellepärast, et me tahame, et läbirääkimistel võetakse arvesse ka IMCO komisjoni äh, seisukohta e-kaubanduse direktiivi osas kultuurikomisjoni poolt. kas Rahvaparteid esindab keegi moment? proua Hett. sotsialistide nimel, palun. mikrofon palun kõnelejale. kahjuks tõlkemeeskond ei kuule kõnelejat. me ei kuule teid. Can you carry alustate äkki uuesti, proua Heit? aitäh. kõneleja mikrofon ei toimi. kellel on mikrofon, ei tööta. Ah, the microphone is not working. asi on selles, et mikrofon ei tööta. kõneleja vahetab kohta. Here, but it's not coming through to our excellent interpreters. Okay. Thank you. Då provar jag på nytt. niisiis. nüüd peaks küll läbi tulema, tuleb läbi, tuleb läbi ilusti ja proua Hede alustab uuesti. suur tänu, ma tahaksin tänada ka meie raportööri proua McClarkinit, kes on komisjoni ettepaneku kallal nii palju tööd teinud. ma olin kohal siis, kui me rääkisime sellest direktiivist eelmine kord ja on mõningaid elemente, mis on jäänud siit välja. natukene sarnased on aga need arutelud lõppkokkuvõttes olnud kui eelmisel aastal. audiovisuaalteenused on igapäevaselt ähm, kodanikele väga olulised ja seega tarbijate äh, seisukohad on tähtsad. ja sellepärast peab meie ettepanek äh, tagama äh, tarbijate õigused igal tasandil. eriti, mis puudutab äh, lapsi kui äh, teenuste tarbijaid, neid tuleb kaitsta, lisaks sellele äh, paigutatud reklaami küsimus, need on kõik väga tähtsad küsimused ja laste õiguseid tuleb kaitsta ja need on need küsimused, millele me peaksime mõtlema. Rootsis on näiteks alkoholipoliitika väga piiratud me kaitseme avalikkuse huvi, kaitseme lapsi ja ühiskonda sellega ja seega võiks ju sarnast äh, poliitikat rakendada ka audiovisuaalteenuste puhul. meil on vaja mm, ka rakendada neid reegleid, äh, mida, sarnaseid reegleid vähemalt, mida me oleme kasutanud alkoholi ja tubakatoodete puhul loomulikult äh, eesmärgiks peab olema jul-, turvalisuse tagamine tarbijatele ja, ja nende kaitse üldiselt. ja nüüd äh, audiovisuaalteenuste äh, direktiivi ümbersõnastamise puhul peaksime me selle vägivalla teema meedias ka võtma esile, selle vastu tuleb võidelda kuid muidugi seda mitte, eh, seda siis mõttevabaduse arvelt. ja lisaks sellele tuleb mõista, et olukord on liikmesriigiti väga erinev ja see tähendab seda, et kehtivad eh, erinevad reeglid. ja loomulikult peame me seega komisjoni ettepanekud teatud aspekte arvestama, kuid ma olen veendunud, et ühis, üheskoos jõuame me ka heale kokkuleppele me kavatseme omalt poolt veel esitada seisukohti ja ma arvan, et meie eh, raportöör kindlasti kutsub kokku varsti ka variraportööride kohtumise, aitäh. proua Šaransova, ei siiski Kaja Kallas. võtan sõna nüüd Morteni nimel jällegi, kes on meie variraportöör Morten palus, et ma tõstataksin mõned küsimused. ta tervitab kõigepealt proua McClarkini väga ilusti tasakaalus olevat raportit, on üsna mitu head ettepanekut, mis annavad kultuurikomisjoni arvamuse koostajatele paremad võimalused jõuda kokkuleppele. me peame leidma alternatiivi kvootidele, sellepärast et tema meelest kvoodid ei lahenda seda küsimust, kuidas kvoodid võiksid üldse äh, kaasa aidata, sellest ta ei saa aru. ja e, Ringhäälingu ja asutuste vahel peaks olema mingisugune koostöö, nii nagu me oleme öelnud varem, me peaksime julgustama koostööd, mitte seda peale suruma, see puudutab ka rahalist panust, e, tema seda lahendusena ei näe olles ise pärit väikesest liikmesriigist, arvab ta, et tuleb tagada see, et see ettepanek ei kata mitte ainult suuri liikmesriike, vaid e, tagab ka kultuurilise äh, mitmekesisu väikestes riikides ka keelte küsimustes. sõnavabadus, avatud internet ja ühisturu põhimõtted on siin kõik mängus, teenuste ja kaupade vaba liikumine, ärgem seda korstnasse kirjutagem mul on mõned äh, märkused ka minu poolt, äh, minu enda poolt, kas ma räägin pärast või kohe, proua Kallas jätkab kohe. kõigepealt äh, mul oli ka üks küsimus, võib-olla proua esimehele kas me oleme midagi ette võtnud selle huvide konflikti osas, mis tegelikult puudutab mõlemat kultuurikomisjoni raportööd, raportööri, raportööri, sellepärast et me kaitseme selle raporti eelnõuga praegu just nimelt ringhäälingu huve ja et kas võib-olla fraks-, komisjoni esimeeste konverents võiks selle teemaga tegeleda? ja sisuline küsimus, videote jagamise platvormid ma tervitan seda lähenemist, mille on võtnud, võtnud meie raportöör, me peame jah, mõistma seda, et inimeste käitumismudelid on muutunud ja selle mudeliga tuleb, peab olema kursis, enne kui me hakkame reguleerima, sellepärast et muidu me reguleerime üle. kuid äh, peame mõtlema ka sellele, kuidas oma eesmärke kõige paremini täita. eneseregulatsioon on ennast tõestanud või vähemalt kaasreguleerimine on ennast tõestanud lapspornograafia vähendamise puhul seda siin on asjad liikunud väga kiiresti ja kui me liiga detailse seadusandluse võtame vastu, jääme me hiljaks, sellepärast et tehnoloogia on meist ees. ma ei arva, et komisjoni poolt välja pakutud ettepaneku, ettepanek, et ettevõtted et peaksid äh, kuidagi otsustama, mis asi on vihakõne näiteks, äh, jah, nende poliitika peab olema selge, aga nemad ei peaks olema need, kes äh, langetavad selle otsuse, et mis on, mis läheb sinna definitsiooni alla, sest muidu hakkab mõttevabadus ja sõnavabadus ähm, vankuma. jah, ja mulle meeldib ma saan aru, et raportöör tahab, et need käitumiskoodeksid ähm, liikmesriigi tasandil välja arendatakse, ma saan sellest aru, aga kui me tegelikult tahame, et ettevõtted tegutseksid Euroopa-üleselt, siis tuleb äh, julgustada ka käitumiskoodeksite väljaarendamist, mis on Euroopa-ülesed. suur tänu! kolleeg De Jong, suur tänu, Viki, ma vabandan, et ma jäin hiljaks ja seega ei ole kuul-, ei kuulnud seda, mida ütlesid kolleegid alguses. mõned märkused, aga minu poolt, äh, sest et me praegu ju äh, esialgsed märkused on need ainult sellepärast, et meie fraktsioon alles tegeleb selle ettepaneku detailse läbivaatamisega. me oleme varem juba ka viidanud mõningatele probleemidele, eriti mis puudutab reklaamiküsimusi ja lastele suunatud reklaami, seda mainis ka sotsiaaldemokraatlik, demokraatide fraktsioon ja tagada tuleb see, et kui me audivisuaalmeedia teenustest räägime, siis kui me jätame kõik turu reguleerida, siis on tulemuseks see, et äh, me ei teeni sellega vähemusi, kellel on ju ka oma huvid, nemad äh, ilmselt siis jäävad juurdepääsust teenustele ilma. Need võivad olla ei keele, need ole nii keeleküsimused äh, kui ka, nagu komisjon ütles, Euroopa ähm, sisutoodang. ja seega, et turg äh, ise lahendab neid küsimusi, sellesse me usume vähem. me tahaksime mingisuguseidki tagatisi selle kohta, mida turule ei jäeta otsustada ja reguleerida. ja me tahame, et äh, kõigil oleks juurdepääs teenustele, kes juurdepääsu soovivad. nii palju minu poolt siis äh, sissejuhatuseks, äh, ma olin varem ka eelmise raport, eelmisel korral, kui me tegelesime selle ümbersõnastamisega raportööriks. ja mõned märkused, mis tehti toona, eriti reklaami osas, võiksid leida kordamist seekord ses raportis samuti, aitäh! suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? Tita Šarantsova. suur tänu, proua esimees, olla aus, siis äh, minu meelest see ümbersõnastamine selle direktiivi puhul ei too eriti mitte midagi ühtse digitaalse ühisturu kontekstis on see küll mõtestatud, kuid mina oleksin äh, hea meelega näinud natukene ambitsioonikamat äh, ja vähem ettekirjutavat ja piiravat äh, direktiivi vanuse piirmäärade seadmine, seda tuleb tervitada, programmid, mis võiksid alaealiste vaimset või füüsilist arengut pärssida, need tuleks keelustada ja oluline on see, et äh, alaealised sellist toodangut ei näe, kuid olgem siiski ettevaatlikud sellise ettepaneku puhul. internet ei võrdu äh, tavatelevisiooniga. selle asemel, et üritada internetile peale suruda televisioonis kehtivaid reegleid, võiks televisiooni reegleid ümber vaadata. meediaga on alati asjad keerulised, nii nagu oli ka autoriõiguse direktiivi puhul selge ja äh, tasakaalu leidmine on väga raske. mis on äh, näiteks ähm, äh, televisioonis sobiv protsent Euroopa toodangule, kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend või ilma üldse selliseid piirmääri seadmata saaksime parema võimaluse, mina usun, et jah, aga võib-olla teised on teisel seisukohal. ja ettevaatlik tuleb olla ka rahvusliku sisu toodangu fondide osas ja veel üks märkus, mida ma lisaksin. kohustuslik juurdepääsetavus tuleb siia ettepanekusse sisse kirjutada. komisjon ütles meile, et see nii saab olema, aga kahjuks ei ole see nii. aitäh! suur tänu! Roosa Tuun, palun! suur tänu, Viki! ma ka vabandan, et tulin hiljem, sest et paralleelselt toimuvad nii paljud üritused, üritan ennast jagada erinevate asjade vahel, aga tahaksin lisada sellele, mida ütles Tita praegu juurdepääsetavuse kohta, paar märkust. paljud kolleegid on, me oleme seda omavahel rääkinud äh, ka enne seda kohtumist, see on tõesti siin äh, puudu ja seda oleks hädasti vaja. täna ei ole meil vaja mitte ainult ülekantavust, millest meie komisjon on palju rääkinud, vaid ka juurdepääsetavust. on tagumine aeg, et Euroopa kodanikel oleks juurdepääs programmidele, digitaalsele sisule ka teistes riikides ja me peaksime selle võtma kindlasti üle, et selle teema tõstatama, seda siin raportis praegu ei ole ja see tuleb sisse kirjutada ja loodetavasti meie oma muudatusettepanekutega saame seda komisjoni ettepanekut selles suunas paremaks muuta, suur tänu! ka minul on äh, mõni märkus, enne kui sõna saab komisjon kuulasin äh, suure huviga seda arutelu, sest et äh, asi on äh, põnev. Kaja Kallas, see, mida te ütlesite selle kohta, et me peame tagama selle, et me ei eh, tee suuri ettekirjutusi mõttevabaduse osas, on õige, et tõesti tuleb olla ettevaatlik eh, lastekaitse osas, vihakõne osas, aga mulle tundub, et see asi hakkab muutuma väga ettekirjutavaks selle osas, eh, mida inimestel on õigus vaadata. nii et see tegelikult oluliselt juba Äh, puudutab äh, meediategevuse piiramist, nii et Kaja Kallas, äh, ootan huviga teiepoolseid muudatusettepanekuid ja kavatsen teid kindlasti toetada, väga, väga keeruline piirkond, aga mõned on seda kirjeldanud, kogu seda asja. toimetuse vastutuse lõpuks, toimetus enam ei saa ise otsustada, mis on vastuvõetav, mis läheb trükki ja nii edasi ja kui meie poliitikutena hakkame ettekirjutusi tegema selles osas, mis on aktsepteeritav ja talutav, mm, siis, ähm, siis läheb asi keeruliseks. meie peaksime rääkima sellest, mis kindlasti ei ole talutav. aga probleeme tekitab mulle üks asi kohe kõvasti. nimelt äh, tasud nii nagu komisjon äh, selle ettepaneku on teinud ja ma saan aru, et raportöör on üritanud seda asja muuta. aga kui meil on teenuste ühisturg, siis see tähendab ju seda, et inimesed saavad pakkuda teenuseid erinevates liikmesriikides ja me ei hakka juurutama sellist korda, et kui sina tuled minu riiki ja hakkavad siin teenust pakkuma, kavatsen mina panna sinu teenusele lisatasu või, või maksu, millega ma toetan oma siseriiklikku tööstust. mulle tundub see täiesti mõistusevastane kui mõned liikmesriigid ütlevad, et me tahame kohalikku sise, sisutootjaid toetada ja teeme seda läbi maksuvabaduste, eh, mida saaksid kasutada siis kõik, et kui keegi tahab, ma ei tea, Belgis, Lätis või Saksamaal midagi toota, saavad sellest maksusoodustusest kasu, kui ta teeb selle filmi siin või seal, siis hea küll, aga kui me hakkame panema peale tasusid välismaisele ettevõttele, ja, ja ütleme, et me kasutame neid vahendeid lihtsalt selleks, et rahastada välja valitud kodumaiseid ettevõtteid, siis mulle tundub, et see ei ole enam siseturu lähenemine. ja seega ma loodan, et me võib-olla leiame natukene teistsuguse sõnastuse selle punkti jaoks. kuidas tagada see, et äh, konkurents oleks õiglane, aga samas oleks võimalik äh, toetada siis kohalikku tootmist? kas komisjon soovib sõna, kas Dan soovib ise ka sõna saada? Dan Dalton siis iseenda nimel. jah. olen nüüd siis mina ise seekord ja loomulikult kõik teie poolt öeldu edastama raportöörile. aga mis siis mina arvan? ma olen nõus äh, mõlema ALDE kõneleja, me peaksime audiovisuaalmeediale tehtud ettekirjutusi vähendama, mitte vastupidi. jah, tarbijakaitse on tähtis laste ja alaealiste kaitse on, on ülioluline ja vihakõne tuleb samuti eh, seda piirata ja see on tähtis. aga praegu internet, videojagamiste platvorm ja nii edasi, need on andnud tarbijale võimu. tarbija saab täna, kui ta enam ei viitsi midagi vaadata, lülitada ümber, nad ei pea äh, ootama, passima mingi saate järgi näiteks. ja seega minu meelest need äh, kvoodid tänases maailmas, kus tarbija ise saab otsustada, mis hetkel ta saadet vaatab, enam mitte mingisugust rolli. see on täiesti mõttetu, kui inimesed midagi ei taha vaadata, siis nad ei vaata seda lihtsalt, hüppavad sellest üle. nii et ma arvan, et see on tähtis. ja videote jagamise platvormide puhul nendel inimestel ei ole mitte mingisugust äh, kontrolli, kui toimetaja kontrolli justkui selle üle, mis toimub. ja seega minu meelest ei saa hakata nemad ka piirama näiteks reklaami ja nii edasi, kui nendel ei ole toimetuse poolset kontrolli. nii et mõned küsimused tuleb siin veel, veel läbi arutada. ma loodan, et need reeglid oleks võimalik kohandada ka kaasaegse maailmaga, kus tarbijal on võim äh, internet on andnud tarbijale õiguse ja võimaluse valida ise välja, mida ta vaatab, kui neile midagi ei meeldi, siis nad seda ei vaata ka. ja kui on veel teil lisamärkuseid, siis edastan ka need raportööridele, aga mulle tundub, et äh, alged äh, kokkuleppeks on olemas ja ma olen veendunud, et proua raportöör on rahul sellega, mis täna siin öeldi ja vastus Kaja Kallase küsimusele konflikt, huvide konflikti kohta, kes mõlemad on äh, Ringhäälingu liikmed, äh, nagu ma aru saan, nõukogude liikmed. see teema tõesti tõstatati. ja kuidas nüüd viisakalt öelda, küsib proua esimees. fraktsioonide enamus ei arvanud, et peaks midagi siin ette võtma. aitäh Euroopa Komisjon. suur tänu ja suur tänu ka selle arvamuse esitamise eest. kui ma teid äh, kuulan ja seda arvamust loen, siis põhimõtteliselt on meie eesmärgid samad. meie oleme natukene teistsuguse lahenduse võib-olla leidnud, kõigepealt äh, videote jagamise platvormid jah, me oleme üritanud siin jõuda tasakaaluni sõnavabaduse ja kaitse põhimõtete vahel ja tahaksime loomulikult äh, ka rõhutada seda, et platvormidel ei ole toimetaja vastutust. me mõistame ka seda, miks te keskendute rohkem enesereguleerimisele ja kaasreguleerimisele ja te arvate, seda tuleks pigem läheneda selle asjale niimoodi. Äh, juriidiliselt ei ole see aga võimalik, sest tegemist on direktiiviga ja direktiivi koostamise ajal me juba sellele mõtlesime, aga direktiivi kohas alt ei ole võimalik äh, liikmesriikidele öelda, mida tuleb rakendada, me saame ainult julgustada kaasreguleerimist ja loota, et see ka nii läheb. sest see on tähtis ka meie meelest, äh, aga me ei saa seda peale suruda, nii et see oli lihtsalt selgituseks. nüüd päritoluriik, äh, ma olen täiesti nõus sellega, et see peaks olema meie peamine lähenemisviis. me oleme tegelikult pikendanud ka neid tähtaegi, miks? sellepärast, et meie ees on juba olnud olukordi, kus me oleme võtnud erandi otsuse vastu ja muuseas, need on väga rasked otsused, sest äh, me anname erandi tegelikult põhiõigusele ja komisjon peab seda väga tähelepanelikult kaaluma iga kord, kui me oleme seda menetlust kasutanud, oleme me tegelikult pidanud valima komisjonis kiirendatud menetluskorra, sest et tähtajad on väga lühikesed. konsultatsioonid, mis tuleb läbida sellise otsuse osas, on väga kiired näiteks ERGA puhul on see täpselt selline see protsess olnud, meil lihtsalt ei ole aega ja sellepärast on see tähtaeg edasi lükatud nüüd äh, kvoodid äh, tellitud teenusepakkujale. selles osas ma olen nõus, et kvoot ei ole kõige parem lahendus, kindlasti mitte ideaalne lahendus, eriti tellitava teenuse puhul, sest see kvoot võib olla kakskümmend protsenti, jah aga nagu te ütlesite, Netflixis otsustan ma, et ma ei vaatagi seda kahtekümmet protsenti, tahan vaadata ülejäänud kaheksakümmend protsenti ja nii ka teen. ja seega kvoodist ei piisa. ja sellepärast äh, meie ettepanek on, et me võtame madala kvoodi, kakskümmend protsenti kvooti on mõistlik, äh, selleks, et edendada sisu, teatud äh, sisu lihtsalt ainus viis, kuidas me saame seda kuidagi mõjutada, on see, et, et teenusepakkuja ise edendab Euroopa toonust. nüüd tasud. me üritame selgitada tegelikke olusid. esimesel septembril võttis komisjon vastu otsuse tasude süsteemi osas, mis äh, ju, mis on ka avalikustatud ja esialgses ettepanekus oli siis, et tasud pannakse kõikidele teenuste pakkujatele, kes tegelevad ühel turul ja kõik, kes seal turul tegutsevad, peavad vastutama siis, vastutama samade nõuete ees. komisjon selgitas, et sellised tasud tegelikult on liikmesriikide pädevuses ja väljaspool selle direktiivi ulatust me tahame õiguslikku olukorda selgitada, aga nii, nagu ütles proua esimees, me tahame tagada selle, et asi ei võtaks vale suunda no näiteks valeks suunaks võiks olla suund, kus kasutatakse ainult siis, mida, kus seda kasutatakse ainult enese, enda toodangu, oma toodangu edendamiseks. riigiabi reeglid kehtivad siin. selle kohaselt kehtivad sellised tasud või maksud kõikidele teenusepakkujatele, olgu nad kodumaised või välismaised ja meie eesmärgiks on siis tagada see, et riigiabi reeglitest kin-, peetakse kinni. lihtsalt selgituseks. seadus näeb neid asju ette niimoodi. ja reklaam. ka täna on äh, siin öeldud, et äh, me peame dereguleerima, see ongi olnud meie eesmärk, selle ettepane-, selle eesmärgi me endale seadsime ja oleme vaadanud, kus oleks võimalik dereguleerida ja oleme seega teinud ka ettepaneku, et äh, ringhäälingutel oleks rohkem vabadust see. see kakskümmend protsenti, nagu on praegu seadusega seatud, ei, sellest ei piisa. tegelikult on nii, et kui keegi hakkab äh, üle re-, reklaamima nii-öelda, siis me enam ei vaata telekat ja vaatame internetist, kus, äh, kus ei ole reklaami nii et tegelikult on turg siin ise tõesti reguleerinud, need, kes äh, liiga palju reklaami eetrisse lasevad, äh, need tegelikult äh, jooksevad mõõga otsa, see on olnud meie loogika. ja juurdepääsetavus, volinik Oettinger, minu volinik on mitu korda öelnud, kui kaasseadusandjad on seisukohal, et juurdepääsetavuse reeglid tuleb kirjutada sellesse direktiivi, siis loomulikult toome nad siia tagasi sellel hetkel, kui me selle ettepaneku vastu võtsime, ei saanud komisjon tehniliselt toetada reegleid, mis puudutavaid teenuseid kahe erineva seadusandliku akti all, et. Would the rapporteur like to come back in for kas raportöör soovib vastuseks midagi veel lisada? või on ta lõpetanud? ei, ta on vist lõpetanud ja lihtsalt äh, ütlen, et me lisa, et me anname kõik äh, arvamused talle edasi ja ta ootab huviga võimalust töötada lõpliku arvamuse kallal. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitsmeteistkümnendal oktoobril esmaspäeval kell kaksteist. tänan okay.. We are now gonna move on. nüüd äh, liigume edasi ja räägime parema õigusloome vahenditest tarbijakaitse valdkonnas. meil on siin komisjoni esindaja, kes teeb meile ettekande räägime tarbijaturgude tulemustabelist ja tarbija mõju hindamise vahendist. ja annan kohe siis, kui slaidid ka üleval on, sõna Dan Dionisiile. kas slaidid ilmuvad juba? They have them on this. Oh, yeah, they're squeezed. Yeah. Okay, cool. Thank you very much. And anybody who leaves kõik, kes saalist praegu lahkuvad, näitavad sellega, et neid tarbijad ei huvita, nii et paneme siis nimed kirja. okei okay., good, I have taken their names and we will note that. nii et nimed on siis kirjas ja eks me siis räägime sellest pärast koordinaatoritega. Dan, palun. suur aitäh, proua esimees, suur aitäh ka sel-, selle eest, et reklaamisite meid siin veidi. nüüd siis suur rõõm on tutvustada teile kahte vahendit. kõigepealt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tarbijaturgude tulemustabel ning teiseks tarbija mõju hindamine. ja mõjuhinnang siis selle kohta nüüd tuletan meelde, mis kontekstist me räägime. tarbijaturgude tulemustabelid loodi aastal kaks tuhat kaheksa ja sealt tuleb siis enamik või enamus andmeid, mis puudutavad tarbijaid, neid tulemustabeleid on kahte tüüpi ja mõlemad on selleks, et vaadata, kuidas tarbijate olukord kujuneb ühisturul, kõigepealt on meil tarbijatingimuste tulemustabel, viimane neist avaldati septembris kaks tuhat viisteist, millega me anname hinnangu tarbija keskkonnale liikmesriikides, räägime tarbijate ähm, teadlikkusest, nõuetele vastavusest, samuti kaebuste esitamisest ja äh, vaidluste lahendamisest ja räägime ka e-kaubandusest. edasi on eraldi tulemustabel, mis on tarbijaturgude kohta. eelmine neist avaldati samuti, äh, vabandust, siis sel aastal, käesolevas septembris. siin käsitletakse turgudel toimuvat tarbija vaatenurgast, räägime võrreldavusest, valikust, usaldusest, võimalikust kahjust ja ootustest mõlemad tulemustabelid on teinud läbi metodoloogilise ülevaatuse, milles osalesid komisjoni erinevad teenistused ja meie ühine teaduskeskus samuti toetas meid selles protsessis just teaduslike andmetega ning seeläbi me tegimegi metodoloogiliselt toimustabeleid oluliselt paremini. kõigepealt räägin tarbijaturgude tulemustabelist. alustuseks selgitakse, mis see on, seal teeb ülevaate sellest, kuidas Euroopa Liidu tarbijad turgusid tajuvad ta räägime siin võtmetähtsusega toodete ja teenuste turgudest, põhinedes andmetel aastast kaks tuhat viisteist. tegemist on viienda etapiga suuremahulisust küsitlusest, mis olid suunatud tarbijatele ja nende ostukogemustele konkreetsetel teenuste ja kaupade turgudel ja siin me katame terve Euroopa Liidu ja lisaks ka Islandi ja Norra ning viissada küsitletavat turu ja kan-, ja riigi kohta. kuna andmed koguti aastal kaks tuhat viisteist, siis näitab see nii seda, mis turgudel on toimunud, kui ka annab hea aluse selleks, mida eh, teha nüüd Junckeri komisjoni ametiajal. me oleme käsitlenud neljakümmend kahte eri turgu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta väljaandes ja näete, millest me siin lähtume, me räägime sellisest koondatud turu äh, tulemuslikkuse indeksist, mis koosneb viiest erinevatest aspektist, kõigepealt pakkumiste võrreldavust, kui lihtne on siis äh, pakku-, erinevaid äh, variante võrrelda omavahel turul, edasi kas jaemüüjad peavad kinni tarbija õigusest, mil määral on turul vastatud tarbijate ootustele, kui rahul on tarbijad valikuga mida neile erinevad tarnijad, teenusepakkujad pakuvad ning võimalik kahju, mis on tekkinud tarbijatele erinevate probleemide tõttu turgudel, nii et see on selline koondnäitaja. nagu ma ütlesin, siis äh, toimus meil ka metodoloogiline läbivaatus ja meie näitaja on korralik kuid me siiski muutsime seda veidi, muutsime näiteks erinevate aspektide kaalu selles indeksis nii et vastaja ise otsustab, kui oluline talle üks või teine nendest kategooriatest on. peamised järeldused. nüüd äh, kõige olulisem on see, et me näeme, et tarbijaturud on tarbija vaatenurgast hakanud järjest paremini toimima. nii et äh, siin on näha sellise positiivse tendentsi kiirenemist aastast äh, kaks tuhat kümme. me näeme ühtlasi ka siit seda, et edasiminek teenuste puhul aastast kaks tuhat kolmteist kuni aastani kaks tuhat viisteist on olnud kiirem kui kaupade puhul. mõtlesime ka selle üle, et mis siis on selle positiivse tendentsi kaasa toonud. jõudsime järeldusele et äh, võib-olla siis on selles olnud oma roll ka majanduskeskkonna paranemisel kriisijärgselt, aga ei, tegelikult mitte, see hüpotees kinnitust ei leidnud. tegelikult äh, pigemini räägime me siin võib-olla liikmesriikides ellu rakendatud struktuurireformidest, mis äh, on toonud endaga kaasa äh, positiivsemad tarbijakogemused turgudel. ja meil on siin ka erinevad turgude klastrid. Te näete, et kõige kiirema kasvuga on olnud finantsteenuste turg, kuid endiselt on see kõige kehvemate tulemustega nendest erinevatest kategooriatest. millest see kõik tuleneb? või millest see kasv tuleneb? kõigepealt suurenenud on tarbijate usaldus jaemüüjate suhtes, ühtlasi on ka kasvanud see määr, mille ulatuses siis vastatakse tarbijate ootustele Te näete slaidil ka seda, kuidas aasta kaks tuhat, kaks tuhat viisteist kasv on justkui kiirenenud versioon eelmise aasta kasvust. nüüd konkreetsete turgude juurde, kus on olnud kõige suurem areng. Te näete kolm kõige paremate tulemustega teenuste turgu, puhke, puhkusemajutus, kultuuri ning äh, meelelahutusteenused ning äh, sporditeenused ja kõige viimasel kohal on kinnisvara, hüpoteeklaenud ja investeerimiseks mõeldud tooted nii et varasemalt on see ka olnud umbes selline, kuigi mitte täpselt samas määr-, äh, samas järjekorras. nüüd, mis puudutab kaupu, siis äh, kõige paremal kohal on raamatud, ajakirjad, äh, ajalehed, edasi meelelahutuskaubad ning suured kodumasinad, jällegi võrreldav ka varasemate etappidega ning edasi kütus, ähm, liha, lihatooted ning ähm, kasutatud autod te näete, et pangandusteenused liiguvad positiivses suunas. ja mainiti muuhulgas ka näiteks laene, krediitkaarte ja äh, pangaarvet. nüüd, kui me vaatame klastreid teenuseturul, siin äh, vertikaalselt te näete, kui palju on tulemuslikkus kasvanud Need on siis nii-öelda pangandusteenused, mille alla käivad neli erinevat finantsteenuste turgu ilma äh, kindlustuseta. aga te näite, et äh, endiselt on siin tegelikult tulemused kõige kehvemad, kuigi teiselt poolt jällegi igasugune meelelahutus äh, on kõige paremate tulemustega nüüd olukord on teistsugune kaupadega ka.. ja näete, et kõige paremad tulemused on siin äh, nii-öelda poolkestvad kaubad. siis on meil ka autokaubad, mis on äh, endiselt kõige kehvemal kohal, kuigi edasiminek on olnud äh, oluline, siia sisse käivad nii uued autod kui kasutatud autod siiamaani ma olen näidanud teile agregaattulemusi üle terve Euroopa Liidu, kuid riigiti on väga suured erinevused turgude puhul. siin slaidil te näetegi kolme turgu, kus erinevused riikide vahel on kõige suuremad Te näete, millised on siis iga turu puhul viis kõige paremal kohal ja viis kõige kehvemal kohal olevat riiki. kõigepealt räägime siis elektrist. vahe on siin kolmkümmend üks koma üks protsendipunkti ning vee puhul on jällegi see erinevus väga suur ja rongiliikluse puhul ka üle kahekümne protsendi. nii et näete, isegi siin on veel kindlasti võimalik turgude toimimist parandada ühisturu raames. nüüd rääkigem konkreetsematest tulemustest. rääkisin sellest juba, et finantsteenuste sektor on siin tõusvas joones. edasi telekomi teenused, teenustega tekib kõige rohkem probleeme, mitte sellepärast, et kahju probleemide puhul oleks kuigi suur, aga lihtsalt neid probleeme tekib, tekib väga tihti, nii et on väga suur hulk tarbijaid, kes ka oma probleemidest räägivad. nüüd kinnisvarateenused on esimest korda sattunud siin kõige madalamale pulgale, väga kehv äh, usaldusskoor samuti ootuste äh, osas on ka tarbijaid, kes vahetavad teenusepakkujat, kui see võimalik on. ja on nelikümmend sellist turgu, turgu, kus see võimalik on ning kahe tuhande kümnendast aastast näeme me siis esimest korda sellist olukorda, kus tarbijad vahendavad teenusepakkujad ka näiteks elektri puhul et kindlustuse puhul äh, küll on samuti palju kaebusi, aga samal ajal ei teki probleeme kuigi tihti, sest et selleks, et mingisugune probleem tekiks, peab juhtuma midagi üsna tõsist. nüüd edasi, üksteist protsenti vahetasid, üksteist protsenti tarbijatest vahetasid teenusepakkujat nendel turgudel, kus teenusepakkuja vahetamine on võimalik ja see on siis äh, risti vastupidine sellele, mis toimus varasematel aastatel. kõige rohkem puudutab see meelelahutusteenuseid ja kõige harvemini puudutab see pangandusteenuseid. nüüd kõige kehvemal kohal on siin hüpoteek või tähendab, äh, kõige harvemini vahetatakse teenusepakkujad hüpoteeklaenude puhul vaid seitse protsenti, kuid loomulikult vaid see teenusepakkuja vahetamise määr ei ole piisav selleks, et otsustada, kui hästi turg toimub, toimib. kindlasti tuleks selleks esitada tarbijatele ka teisi küsimusi, kas see teenusepakku vahetamine oli lihtne, kuidas see läks ja need, kes seda ei otsustanud teha, siis millistel põhjustel. nüüd, mis puudutab seda, kui kerge või raske on teenusepakkujat vahetada, siin me jällegi käsitlesime turgude klastreid ja kõige lihtsam on teenusepakkuja vahetamine kindlustuse ning meelelahutuse puhul. kuid telekomi teenuste puhul on see kõige keerulisem. turupõhine analüüs näitab, et kõige lihtsam oli eh, kodukindlustuse, autokindlustuse ning eh, sporditeenuste puhul teenuste eh, pakkujat vahetada samal ajal, kui hoopis keerulisem oli see näiteks telekomi teenuste puhul ja hüpoteek laenud on siin jällegi kõige põhjas ja mingisugust muutust ei ole ka toimunud võrreldes varasemate aastatega. nüüd esimest korda tulemustabeli raames me käsitlesime ka sotsiaaldemograafilisi aspekte ja seda, kuidas need mõjutavad tarbijate ligipääsu turgudele. see analüüs on teistsugune selles mõttes, et see võimaldab meil arvutada erinevate omaduste nii-öelda netomõju ja eristada neid siis äh, muudest mõjudest. nüüd rahaline äh, olukord see mõjutab kõige rohkem laiemalt ka turgude toimimist tarbija vaatenurgast ja kõige rohkem mõjutab see ka seda konkreetset aspekti siin äh, indeksis. nii et kui inimestel on raske ots otsaga kokku tulla, siis nende arvates toimib ka turg kehvemini ja see võib olla seotud ka sellega, et neil ei ole võimalik täielikult erinevatele teenuseallikatele ligi pääseda meil on selle aasta veebruarikuust ka väljaanne, mis räägib tarbijate haavatavusest ja mis annab detailsemat informatsiooni kui tulemustabel. seal näiteks täpsustatakse tarbijad, kes on raskes rahalises olukorras, puuduvad, puutuvad tihemini kokku äh, ligipääsu probleemidega, näiteks ei saa nad äh, internetist midagi osta, sellepärast et neil ei ole krediitkaarti ja nad on ka haavatavamas äh, olukorras. ja seda haavatavust on siis käsitletud viie eri mõõtmega, siis veebruari väljaandes edasi mida haritumad on inimesed, seda kõrgemad on nende ootused ja seda suuremat tähelepanu nad ka tarbijatena turgudele pööravad. me uurime ka teisi näitajaid, mis ei ole küll osa sellest kõigehõlmavast indeksist, kuid analüüsime seda, milline on nende seos nende erinevate aspektidega indeksis näiteks äh, hinnaanalüüs, siin on selge seos hindade ning äh, teenusepakkuja vahetamise võimaluse vahel, ehk siis hinnad on madalamad nendes riikides, kus teenusepakkujat on äh, ka lihtsam vahetada. ja mõned turud siin, näiteks elektroonika, elektroonilised tooted, suured kodumasinad, raamatud, ajalehed, postiteenused ja ka äh, sõiduki kindlustus, siin on võimalik näha, kuidas on omavahel seotud hind ning valik, nii et kui et nendes riikides, kus inimesed on rohkem rahul valikuvõimalustega, on tavaliselt hinnad samuti madalamad, nii et selline on siis ülevaade tarbija turgude tulemustabelist, dokument on loomulikult kättesaadaval meie veebilehel ja meil on ka eh, kokkuvõttev tabel peamistest faktidest, suur aitäh teile! Should I move to the next presentation or? kas lähen järgmise esitluse juurde? jah, aitäh! kuulaksime hea meelega ära teise ettekande, kui just ei soovita midagi küsida Evelin, palun. jah, mul on üks küsimus. nimelt need arvud, mida nimetasite. mis puudutab teenusepakkujate vahetamist. ütlesite, et kindlustussektoris on see lihtsam kui näiteks telekommunikatsiooni puhul, kui ma vaatan nüüd teie graafikuid siin milles, millest see tuleb, kas te olete seda uurinud? kas on ka teatav korrelatsioon lepingute muutmise võimalusega, ma tean, et telekommunikatsiooni teenusepakkujate puhul näiteks võib juhtuda, et pakutakse mõni uus leping Ehm, eh, eh, aga eh, tähendab, et telekommunikatsiooni puhul siis vahel ei ole võimalik lepingut lõpetada, ehm, kui pak-, tehakse mõni parem pakkumine, samas kui kindlustuse puhul on see tavaliselt võimalik. kas te olete seda uurinud, miks mõnes sektoris on siis lihtsam teenusepakkujat vahetada kui teises? mina sain asjast nii aru, et kõigis sektorites on tarbijate rahulolu kasvanud, nii sain sellest aru, ja see viimane märkus, mis te tegite, oli siis, et tarbijate rahulolu on seotud tarbijate valikuga valikuvabadusega, ehk siis kui inimestel on suurem valik, siis on ka hinnad madalamad ja see viib eh, siis suurema rahuloluna. kas, kas võib niimoodi kokku võtta lühidalt? Thank you um,. So referring uh, referring first to switch. aitäh, jah, kõigepealt, mis puudutab teenusepakkuja vahetamist uh, on kahte erinevat laadi vahetamist. üks on siis nii-öelda välisvahetamine ehk siis ei vahetata mitte teenusepakkujat, vaid, äh, vaid siis lihtsalt lepingut laadi. et see on siis selline sisevahetamine. seda meie ei uurinud. me uurisime just teenusepakkuja vahetamist aga meil on plaanis järgmiseks uurida ka seda teenusepakkuja, ühe sama teenusepakkuja juurde jäämine, aga lihtsalt lepingu muutmine ja kui me küsime, et miks nad seda teevad, me kaalume, et äh, siis äh, lisada ka selline vastuse variante, kuna neile pakuti paremat lepingut. olles seda öelnud, me oleme varem uurinud ka seda eh, nii-öelda välist vahetust eh, et kui me räägime siis nende inimeste hulgast, kes on muutnud teenusepakkujaid, siis me räägime neist äh, inimestest, kes siis on ühe teenusepakkuja juurest läinud teise juurde. aga me oleme uurinud ka seda, et kui lihtne on, on siis äh, vahetada lepingut ja äh, ja seda, mis põhjustel seda ei tehta. tõepoolest need, kes vahetasid teenusepakkujad, teatasid, et mm, kindlustuse valdkonnas on lihtsam seda teha kui telekommunikatsioonituru näiteks. võib-olla need põhjused, mis te välja tõite, on tõepoolest äh, õiged, et miks see nii on. nüüd, kas tarbijad on üleüldiselt rahul kui võtta koondandmed, mis siis puudutab äh, siis äh, teenusepakkujate äh, võrreldavust, usaldust neisse ja nii edasi, kokkuvõttes on, on siis rahulolu tõusnud kõigil turgudel. mõnel puhul väga oluliselt, mõnel puhul ainult õige veidi. aga kui me vaatame äh, turge ja riike eraldi, siis võime näha näiteid, kus teatud riikides on teatud turgudel olukord halvenenud. nii et tegemist on selliste koondtulemustega, aga kui teha eristusi, siis me näeme detailsemat pilti ja näitasin ka teile ühte slaidi, kus, kus oli näha, et äh, olukord on erinevates riikides väga erinev ja see puudutab ka arenguid eelmisest küsitlusest nüüdse küsitluseni. ka siin on need muudatused olnud erinevates riikides erinevad. ja mis puudutab valikut, siis me oleme selle kohta käivat küsimust muutnud paremaks sest me ei küsi ju tingimata suurema või väiksema valiku kohta, vaid selle kohta, kui rahul on tarbijad neile kättesaadava valikuga. ja loogika selle taga, mitmed sidusrühmad ka juhtisid meie tähelepanu sellele, on see, et suurem valik ei ole alati tingimata tarbija jaoks parem selleks on vaja veel mitmeid teisi elemente. et kui lihtne on võrrelda erinevaid pakkumisi, läbipaistvus, usaldus ja nii edasi. nii et küsimus oli pigem selles, kui rahul on tarbijad valikuga, mis neil on. ja tõepoolest me nägime, et neis riikides, kus tarbijad vastasid, et nad on rahul selle valikuga, mis nende jaoks kättesaadav on, niisiis mitte kõigil turgudel, aga neil, mil, mis äh, olid ära toodud slaididel, tõepoolest see korreleerus ka madalamate hindadega. kindlasti me edaspidi uurime seda edasi, et äh, teha kindlaks, kui selge see korrelatsioon on, kui püsiv see korrelatsioon on ja uurime seda ka neil turgudel, mida me sel korral ei uurinud herzlich nochmal eine Frage. tohib, siis ma küsiksin veel. ma mõtlesin küll seda välist vahetust, tõepoolest siin ei tohi segi ajada neid kahte teenusepakkuja sisest ja välist vahetust. aga kui me räägime tarbijakaitse, siis äh, tihtipeale on juttu sellest, et äh, hinnad on soodsamad, aga kas mingit rolli mängis ka toodete ja teenuste kvaliteet või on küsimus tõesti ainult valiku suuruses ja hinnas? Um, I mentioned prices are ma mainisin, et hinnad ei olnud osa neist äh, turuindikaatoritest, mille järgi me turgusid äh, pingerites seadsime. me uurisime lihtsalt korrelatsiooni mõttes meie indikaatoritega. nüüd kvaliteet. üks küsimus oli, et kuivõrd on turg vastanud tarbija ootustele küsitlusele eelnenud kaheteist kuu jooksul. ja see on üks komponent, kus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on toimunud oluline paranemine, nii et koos usaldusega teenusepakkujatesse on saanud üks põhilisi äh, tulemuste paranemise põhjusi. me ei küsinud muidugi üksikasjalik kõikvõimalikke küsimusi kvaliteedi paranemise kohta, see on pigem turu süvauuringute teema, mida me tihtipeale teeme jätku-uuringuna. kui me näeme turgusid, kus olukord ei ole hea, siis me tihtipeale uurime veel põhjalikumalt, mis on selle põhjused, et miks tarbija ei ole rahul aga jah, see küsimus, et kas vastab ootustele, see on kõige lähem kvaliteediuuringule, mis meil on. Let's move on to the second presentation. I'm... Lähme siis järgmise ettekande juurde. ma mõtlen, et kui vaadata kõike detailsemalt, iga riigi andmeid, siis kas äh, võib-olla saaksin midagi täpsemat teada, sest et praegu me kuuleme üsna selliseid üldiseid väiteid, aga meil oleks hea täpsemalt mõista, mida tarbijad tegelikult soovivad. aga ma mõistan, et kohe ei suuda selle vastata, aga kui siin tuleb veel midagi huvitavat välja, vaadates neid andmeid üksikasjalikumaks, siis oleks väga huvitav sellest teada saada. aga nüüd teise ettekande juurde jah, tahtsin enne veel öelda, et ma nõustun teiega täiesti ja tulemustabelis on meil ka sellised riikide kohta käivad andmelehed, teabelehed, kus on siis hinnatud, eh, kuidas on olukord muutunud võrreldes eelmise aastaga, samuti on olemas võrdlus Euroopa Liidu keskmisega analüüs selle kohta, kas mõnedes valdkondades sellel riigil läheb eriti hästi või eriti halvasti võrreldes teiste riikidega, aga tulemustabel on muidugi selline üldisem, rohkem infot saab süvauuringutest konkreetsete turgude kohta. aga nüüd tutvustan teile tarbijamõju hindamise vahendit. tegemist on vahendiga, mille arendasime välja eelmisel aastal. ja see võeti äh, vastu Euroopa Komisjoni parema õigusloome paketi osana. alustame sellest eeldusest, et poliitiliste otsuste kvaliteeti on võimalik parandada, kasutades parema õigusloome põhimõtteid, ette valmistades, ellu viides ja hinnates poliitikaid parema õigusloome suunised ja sellega seotud instrumentaarium on midagi, mida komisjoni talitlused kasutavad, et tagada, et poliitikad on tõendipõhised ja et meil on olemas vajalik teave, millest lähtus otsuseid langetada ning et neid otsuseid oleks võimalik ka õigeaegselt langetada. sest et äh, igal algatusel on äh, oma mõju. nüüd äh, poliitikatsükli igas äh, sammus on siis ette nähtud teatud kohustused ning on, suunistes on siis ka soovitused erinevatele sidusrühmadele, kuidas paremat õigusloomet rakendada Need vahendid ei ole siduvad, õiguslikult siduvad, kui see ei ole sõnaselgelt välja toodud, aga meie oleme näinud, et mis puudutab tarbimaju hindamist, siis on huvi selle osas suurenenud. ja seda mõju hindamise vahendit kasutatakse üha rohkem. selle sisu on jagatud kolme plokki. esimene siis tarbimaju hindamise põhjused, miks see vajalik on, siis tarbime erinevad mõõtmed, sest äh, see mõju on mitmemõõtmeline. ja kolmandaks meetodid ja andmed, mis on sellise mõjuhinnangu läbiviimise aluseks nüüd tarbija mõju hindamine on, võiks öelda, horisontaalne küsimus, sest et see puudutab äh, paljusid erinevaid poliitikaid. eriti seetõttu, et tooted ja turud muutuvad üha keerukamaks tänapäeval. samuti on vana, vananeva ühiskonna ja majanduslikult haavatava elanikkonna vajadused üha arenevad. majanduskriis avaldab mõju Euroopa teatud osades teatavatele elanikkonna osadele. olulised on jätkusuutliku tarbimise mustrid, informatsiooni üleküllus ja palju uusi nõudeid mida esitatakse tarbijatele nende valikute tegemisel, eriti võttes arvesse turgude liberaliseerumist teatud sektorites. vahend tarbijamõju hindamiseks on ehitatud teatud võtmetähtsusega küsimuste ümber, mis on siin välja toodud. esiteks kas see valik mõjutab äh, tarbijate võimalust kasutada siseturgu? see puudutab näiteks poliitikaid, mis ähm, eemaldavad piiriüleseid tõkkeid, nagu näiteks geoblokeerimine või diskrimineerimine äh, tarbija elukoha järgi. teiseks, kas see valik mõjutaks ähm, tarbija suunatud toodetava teenuste hinda, kvaliteeti, juurdepääsutavast valikuvõimalusest ja siin võib öelda, et poliitikad, mis suurendavad konkurentsi või vähendavad äh, kulusid ettevõtetele, ilmselt äh, vähendavad hinda, tõenäoliselt ka parandavad kvaliteeti, suurendavad juurdepääsetavust äh, tarbijatele ja tõenäoliselt vähendavad ka ebaausat kaubandustavasid turgudel. kolmandaks, kas see valikuvõimalus mõjutab tarbija teavet, teadmisi, usaldust, äh, tarbijakaitset. poliitikad, mis siis vähendavad asümmeetriat või tarbijat, parandavad tarbijate juurdepääsu infole, võimaldavad tarbijatel langetada ratsionaalsemaid otsuseid ja suurendavad ka tarbijate usaldust ning tõstab tarbijakaitse taset. Need turud, kus äh, info asümmeetria on eriti suur, nagu äh, näiteks äh, kindlustus, kinnisvara, kasutatud autode müük, töödeldud toidud ja joogid, on eriti olulised, neid tuleks eriti sellest seisukohast vaadelda. tarbijate usalduse suurendamine on olnud, et suurendada tarbijakaitse taset, et nad saaksid kasutada õiguskaitsevahendeid, eriti ka piiriüleselt, see aitab kaasa turgude paremale toimimisele ja see on eriti oluline, eriti digitaalse revolutsiooni kontekstis, mis muudab nii piiriülese ostlemise lihtsamaks, kuid samas võimaldab ka pettulikel tarbijatel rohkem ebaausaid kaubandustavasid kasutada. edasi, kas see valik võib äh, mõjutada toodete ja teenuste ohutust või jätkusuutlikkust. näiteks erinevad logod, märgised või ka reklaami kasutamine võib aidata tarbijal hinnata ja võrrelda tooteid turul või suunata neid jätkusuutlikumate ja tervislikumate valikute poole, muidugi eeldusel, et need äpulaitid on tõepoolest ka usaldusväärsed edasi, kas see äh, valikuvariant mõjutab haavatavaid tarbijaid, seda on oluline uurida, sest et see, kuidas haavatavad tarbijad, äh, et siis haavatavad tarbijad äh, majanduslikku heaolu ja tervist ka kaitstaks ja et nad saaksid teha informeeritud otsuseid. tarbija haavatavus võib tähendada seda, et tarbija kuulub sellisesse elanikurühma, kellel on näiteks vähem võimu, kellel on vähem võimalusi tarbijana tegutseda, aga tegemist on dünaamilise mõistega. haavatavus võib puudutada iga tarbijat teatud olukorras, ehk siis iga tarbija võib teatud olukordades muutuda haavatavaks, näiteks kui midagi tema elus muutub äh, või kui midagi muutub toodetes, teenustes või turustamistavades, mis äh, muudavad tarbijaks raskemaks oma valiku hindamise. põhilised kontseptsioonid, mida kasutatakse tarbima hindamiseks, on tarbija heaolu, see puudutab siis konkreetseid eeliseid, mida tarbija saab tarbija äh, toote ja teenuse kasutamise, kasutamisest ühisturg, turgude globaliseerimine, digitaliseerimine võimaldab tarbijatel kasutada näiteks palju rohkem erinevaid tooteid, mis suurendab nende heaolu. mitte ainult selles osas, et äh, neil on juurdepääs odavama hinnaga toodetele, vaid ka üleüldiselt see, et valik on suurem, suurendab nende heaolu. teiseks, äh, teiselt poolt äh, siis tarbija mm, puudus ehk äh, siis äh, ähm, negatiivsed mõjud tarbijale, mis võivad olla struktuursed, näiteks kui, kui turg toimib halvasti, see on seotud ja samas siis on ka individuaalsed äh, probleemid, millega tarbija turul kokku puutub. edasi tarbijatingimused, mida hindab meie tulemuse tabel meil on kolm erinevat mõõdet, teadmine ja usaldus, siis nõuetele vastavus ja jõustamine. ning lõpuks kaebused ja vaidluste lahendamine. ja see siis järgib äh, tehingueelse, tehinguaegse, tehingujärgse toimimise loogikat edasi abifunktsioon, see on vahend, mida veel arendatakse. me pakume ka oma komisjoni kolleegidele abi selles osas, mis puudutab näiteks olemasolevate andmete kindlaks tegemine, tarbija sidusrühmadele juurdepääsu lihtsustamine, metodoloogiline abi vahendite ja meetodite kasutamisel, sealhulgas äh, siis ka uute andmete kogumine. mis puudutab metodoloogilisi vahendeid ja andmete kogumise allikaid, siis muidugi tarbijatingimuste tulemustabelid on väga olulised, sest need sisaldavad representatiivseid andmeid kogu äh, Euroopa Liidust samuti harmoniseeritud ühtlustatud andmed tarbija kaebustest vastavalt äh, siis komisjoni soovitusel kaks tuhat kümme on need ühtlustatud, me kogume selliseid kaebusi ja siis kasutame koondatud andmeid, et oma poliitikaid informeeritult arendada. siis varase äh, hoiatuse süsteemi andmebaas, mis puudutab tooteohutust ja lõpuks süvaturu uuringud mainis neid ka ennist, eh, ehk siis süvauuringud neis sektorites, mis eh, tulemustabelite järgi näitavad halbu tulemusi. ja see on viimane slaid. teavitan sellest, et kuhu me oleme jõudnud selle vahendi kasutusele võtmisel. me oleme olnud ühenduses paljude kolleegidega komisjonist ja mis puudutab selle vahendi senist rakendamist siis seda kajastab äh, kaubanduse jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu käsiraamat, mis siis on aluseks vastavatele mõjuhinnangutele, siis äh, majanduslikud uuringud, mis puudutab äh, neid kaubanduse mõjuhinnanguid ja, ja hindamisi, mõjuhinnangud mida on läbi viidud näiteks kaubandusliku õiguse äh, vallas, mis puudutab näiteks pankrotimenetlusi ja samuti käibemaksualgatused. nii et äh, need on siis mõned näited, kuidas seda vahendit kasutatakse. töö jätkub muidugi ja me püüame teisi talitusi võimalikult hästi aidata ja samas edendada selle vahendi kasutamist paljude komisjoni arendatud poliitikate jaoks, suur tänu! kas kellelgi on küsimusi? Andreas, palun! proua esimees, suur tänu, suur tänu, et oli võimalus seda meeliköitvat ettekannet kuulda. mul on küsimus sisulise ja analüütilise poole pealt ähm, tarbija heaolu kohta. proua Gebhardt raport äh, ütles, et finantsaspektid äh, ei oma mingit mõju ja nüüd mul tekibki küsimus, et kuidas me siis teistmoodi tarbija heaolu defineerime? ja oleks väga huvitav, kuidas komisjon seda defineerib ja paluksin komisjonipoolset selgitust. Anne, would you like to come back on that? kas komisjon sooviks vastata? näin. tarbija heaolu, heaolu kontseptsioon, nagu ma ütlesin, on äh, ka selles meetmes välja kirjutatud. see puudutab tarbijale poolt saadavat kasu teatud teenuste puhul ja see on eriti see on tegelikult levinud süsteem äh, majandussüsteemides ehk teisisõnu see vahe, selle vahel, mis tarbija on valmis maksma tööte eest, toote eest ja mille ta peab maksma selle eest. kui me need meetmed kokku võtame, siis äh, tarbija ülejääk ehk teisisõnu see raha, mis talle jääb kätte, ongi siis äh, nii-öelda see mõõde. meie kaudsed turu-uuringud üritasid just nendes sektorites äh, selgust majja saada, kus ka, kus siis heaolu äh, kaalutakse turu sekkumismeetmete vastu. aluseks on ka OECD selgitus tarbija või definitsioon tarbija heaolu kohta, nii et selle kontseptsiooni me oleme üle võtnud, see kontseptsioon on praegu majandusteadustes kasutusel proua esimees nagu mina siis aru saan, see tarbija mõju äh, vahend, hindamise vahend on uus, see on väga hea, sest et varem meil sellist äh, süsteemi polnud, aga võtame näiteks ühe seaduse praegu ette, millega me tegeleme. Äh, toodete online ost-müük, kus erinevatel ettevõtetel on erinevad õigused erinevate tarbijate suunas. kas te viisite sellise äh, Äh, mõjuhinnangu tarbijatele läbi ka selle konkreetse seadusandluse puhul ja tegite seda riikidepõhiselt, sest äh, see huvitaks meid väga. et mis sellise analüüsi tulemused võiksid olla kelle käest te küsite neid asju, kas te küsite tarbijate käest või komisjonis omavahel küsivad, küsite, küsivad ekspertid neid küsimusi, näiteks Refiti puhul ju me olime tarbijakii puhul selliste küsimustega kohe silmitsi ainult äh, kakssada viiesajast miljonist Euroopa tarbijast osales selles konsultatsiooniprotsessis ja ausalt öeldes ma küll ei arvaks, et see tähendab äh, tarbijaga konsulteerimist ja ainult kuusteist äh, tarbijaorganisatsiooni äh, kahekümne kaheksast võimalikust äh, liikmesriigist kommenteeris asju. Need küsimused, mida te küsite, on väga õiged ja head, aga kes nendele peaks vastama ja kas te tegite seda konkreetselt nende toodete puhul ka? Evelyn Gebhardil on ka küsimus, jah härra Schwabi küsimusele vastus ja minu küsimusele antud vastus räägivad teineteisele vastu, võib-olla peaks sellesse asjasse süüvima. aga nüüd minu järgmine küsimus puudutab muud asja. eriti, mis puudutab seda tarbija heaolu mõistet mis asi see siis on lõppkokkuvõttes ja kuidas seda defineeritakse, kas on üldse mingisugune võimalus Euroopa-ülene definitsioon välja kujundada selles küsimuses Euroopa-üleselt? vaatame tarbijaõigust liikmesriikides. see on ju osaliselt väga erinev ja on erinevalt arenenud ja kas ei ole näide selle kohta, et ähm, tarbijate huvid äh, on liikmesriikides äh, erinevatel tingimustel erinevad või äh, selle rakendamis, selle rakendamine on olnud erinev, tarbijaseadusandluse rakendamine. Suurbritannias näiteks on väga oluline äh, tootevigade puhul äh, tagada see, et on võimalik valida tagasisaatmise või toote remontimise või parandamise või raha tagasi süsteemi vahel. Saksamaal ei räägita sellest üldse. nimelt on see, kes müüb, see, kes otsustab, mis vigase tootega tehakse. ja see tähendab seda, et tarbija eh, ka tunnetab neid asju erinevates liikmesriikides erinevalt. ja kuidas siis need erinevused, kuidas nendega arvestatakse selles niinimetatud tarbija heaolu mõiste puhul, kuidas te ümber käite selliste mõistetega üldse? komisjon soovite vastata äkki? suur tänu, proua esimees. Teie konkreetne küsimus äh, käekatsutavate kaupade online ost-müük, lühike vastus, jah. me oleme äh, üsnagi süüvinud äh, tarbijale osutava mõju küsimustesse. ja meil on oma hindamismoodul olemas, mis keskendub just nimelt äh, majanduse kui terviku mõjudele äh, tarbijatele ja tarbija heaolule ja tarbija hindadele. ja see teema on olemas, äh, andmed koondatakse ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis äh, on eraldi osa mõjuhinnangus selle kohta sees. aga samas ma tahaksin selgitada, et ähm, see riist, mille me oleme välja kujundanud tarbija mõju hindamiseks, on see, et on, on suunatud teistele öö, äh, peadirektoraatidele komisjonis, kes ei ole võib-olla nii teadlikud sellest, et üldse on vaja hinnata mõju tarbijatele ja ole kindlasti kursis nende vahenditega, mida kasutatakse. ja meie peamine sihtgrupp seega on meie teised teenistused, me tahame teadlikkust suurendada ja tahame tagada selle, et selle vahendiga, et seda vahendit kasutatakse rohkem ja meie enda teenistuse poolt käivitatud algatused, nendest rääkides me oleme seda analüüsi juba üritanud äh, läbi viia ja oleme kasutanud ise ka seda seadusandluse puhul. ja nüüd äh, avalikkusega konsulteerimine Refiti puhul. selles osas ma ütleksin, et äh, tegelikult on avalikkusega konsulteerimine hoopis teine asi kui mingisugune uuring rahva seas konsultatsioon kui selline tähendab seda, et äh, inimesed, kes äh, leidsid aega omalt poolt panustada, saadavad meile infot. üsna tihti ähm, on selleks huvipooled ja vähem on see suunatud üksiktarbijatele. sest et sellises konsultatsiooniprotsessis osalemine vastajana eeldab teatavaid ekspertteadmisi, äh, teinekord isegi ähm, aimu seadusandlusest mida väga paljudel üksiktarbijatel ei ole. ja seega on see mm, lähenemine hoopis teistsugune. ja siin kvantiteet on vähem olulisem kui kvaliteet, sest et äh, infot jagavad äh, meiega siis huvigrupid ja nad teevad seda oma väga suurte teadmiste põhjal aga uuringud avalikkuses ja andmete kogumine muude meetodite all, me oleme kasutanud uuringutes ju väga palju erinevaid meetodeid. näiteks eh, hindade kogumine, tarbija käitumismudelite hindamine ja nii edasi, kõik need uuringud omavad oma nägu äh, kuid äh, mida ma tahan öelda, on see, et äh, avalikkusega konsulteerimise meede ei ole seesama, mis äh, uuringu koondamine, see on hoopis teine asi ja vastajad on teised. ja need küsimused, mida me küsime, nende eesmärgiks on suunata analüüsi ja iga küsimuse puhul on siin selles tööriistas ette nähtud ka meetodid ja andmekogud mis siis peaksid seda süsteemi toestama ja peaksid aitama seda analüüsi koostada. tegemist on nii-öelda kontrollnimekirjaga, mida tuleb kasutada erinevate poliitikate puhul vastavalt sellele, kui äh, olulised nad nende poliitikate puhul on, sekkub proua esinaine. siiski mitte nüüd äh, tarbija heaolu, kas on võimalik defineerida äh, tarbijate heaolu üle terve Euroopa ühiselt. nojah, see ongi meie eesmärk. ja see definitsioon, mille ma enne lugesin, peegeldab seda mitmekesisust, millest te rääkisite. tarbija ülejääk, see mõiste, mida see tähendab? see on vahe, mille mina üksikisikuna oleksin valmis teatud toote eest või teenuse eest maksma ja see, mis selle toote hind tegelikult turul on üksikisikud on valmis maksma erinevat äh, hinda, on neid, kes peavad mõnda toodet äh, väga oluliseks äh, ja on valmis selle eest maksma kallit, kallist hinda, aga lõppkokkuvõttes maksab ikka täpselt sellesama hinna, mis kõik teised turul ja, ja, ja see ja samas on mõni toode, mida ta üldse oluliseks ei pea ja maksab oma meelest kõrgemat hinda. Äh, kui ta oleks valmis maksma ja need andmed kokku võtame, siis me jõuamegi selle ülejäägini. ja äh, tarbija heaolu suureneb, kui see ülejääk kasvab tänu teatud poliitilistele otsustele. kui näiteks reguleeritakse mingit valdkonda, mille tulemusena tooted äh, selles valdkonnas äh, on odavamad, siis äh, heaolu tõuseb, vaatamata sellele, et inimeste ootused, lootused toote puhul ja tähtsus, mis nad panevad tootele, on erinev. suur tänu, ütleb proua esinaine. sellega on see istung lõppenud. suur tänu selle ülevaate eest, komisjon. järgmine koosolek toimub homme hommikul ja alustame homme hommikuse istungi puhul koordinaatorite koosolekust, aitäh!